Could you take your seats now, please? palun võtke istet. palun võtke istet kõik. I apologise ma vabandan, et alustasime natukene hiljem, üritasime olla kindlad, et kõik, kes peaksid ja tahaksid siin olla, oleksid ka tõesti kohal. So um, I can, I can now declare kuulutan meie koosoleku avatuks ja tahaksin teile meelde tuletada, miks me oleme siin koos, meil tuleb komisjoni juhatus täna uuesti valida, ehk siis esimees ja esimehe aseesimesed, seda vastavalt kodukorra artiklile sada üheksakümmend kaks ja kõigepealt valitakse esimees ja siis järgneb sellele aseesimeeste valimine ma loodan, et meil on kvoorum koos, milleks on äh, veerand liikmetest ja nüüd tahaksin üles lugeda esimehe kandidaadid. Silvi. suur tänu, proua esimees, räägin prantsuse keeles, räägin prantsuse keeles. Au gardo, au gardo. Euh, non, donc je crois que ça ne sera pas une surprise et que la ja see pole kellelegi üllatuseks, et ALDE äh, kandidaati tunnetate kõik. meil on väga hea meel äh, siin avaldada tunnustust Sharonile tehtud töö eest äh, ja ta on väga pühendunud olnud oma tööle, mõelgem siin näiteks kõikidele triloogi läbirääkimistele, mille me oleme läbi pidanud kõikide teistega koos, aga pidades silmas meie komisjoni pädevusi ja pidades silmas, äh, millises delikaatses äh, olukorras on euro, äh, milline on meie riigivõlakriis, meie ülesannetel, eriti euroala riikidel, on, on pööratud tähelepanu euroalale peamiselt, me arvame, et me peame koostööd tegema Euroopas ja äh, rahvus rahvuseks, äh, Sharon Bowles äh, on pärit Ühendkuningriigist äh, ja Ühendkuningriik kuni hiljutise ajani võitles ju euro integratsiooni eest, nii et ma arvan, et tema rahvusküsimuse peaksime unustama. ma saan aru, et mõningatel teie hulgas on siin kahtlusi ja võib-olla hoopis kahe nädala pärast olukord muutub kuid äh, tuletan teile meelde, et äh, euro on Euroopa Liidu äh, valuuta ja on ainult riigid, millel on erandid. euro on Euroopa Liidu valuuta ja seetõttu meie saame meie komisjoni esimehe kandidaadiks üles Sharon Bowles'i. Thank you very much uh.... suur tänu, Sean Paul proua äh, esinejana, mul on meie kodukorda püsitav küsimus, kuivõrd tegemist on asutava komisjoni koosolek, siis äh, äh, meil peaks praegu esimehe kohal olema meie kõige vanim liige ja meie šarmantne Astrid siin, palun on selleks valmis, sellepärast et ma arvan, et tema on meil siin kõige küpsem ja Silvi Kulari öeldule tahaksin lisada et äh, pidagem äh, meeles ka seda, milliste raskustega täna silmitsi seisame. komisjoni äh, president, esimees ei tähenda raportööri rolli, läbirääkimised on rasked ja ma arvan, et igalühel on meil oma roll ja ma arvan, et oleks tore, kui me kõike seda arvesse võtaksime ja mina öö, äh, olen igal juhul valmis teie poolt hääletama. suur tänu! ma saan aru, et teie arvates on imelik, et ma istun siin, kui ma vaatan kodukorra reegleid, seal on kirjas, et äh, peab äh, juhatama ametist lahkuv esimees või siis ametist lahkuv aseesimees või kui neid kohal ei ole, siis äh, Ähm, vanim, vanem liige, nii et äh, mandaadi alguses äh, on kõige vanem liige siin juhatamas. Äh, tundub, et poole ametiperioodi jooksul on, ajal on reeglid teistsugused, nii et te võite süüdistada AFCO komisjoni selles. mul oleks muidugi väga hea meel anda Astridile siin juhtimine üles ja ta on seda ka alati teinud siis, kui keegi teine ei ole olnud kohal, nii et ma tahaksin teda tänada selle eest, kuid tundub, et reeglid ütlevad praegusel hetkel, et mina peaksin praegusel hetkel siin toolil istuma. kui te tahate, et Astrid äh,, tahate, et Astrid tuleks siia, siis minugi poolest. kui ütlete, et äh, kodukorda on muudetud, äh, siis äh, vanem oli kõige eakam liige äh, ja äh, selleks, et äh, e-, hoida ära seda, et äh, esimeheks saaja oma esimeheks määramist juhib. mina olen kakskümmend viis aastat töötanud ka liikmesriigi parlamendis ja nüüd peaaegu juba kolmkümmend neli aastat Euroopa Parlamendis ja selline oli alati äh, meie tava. ma ei tea, kas seda tava on nüüd siis muutnud, mul oleks hea meel olnud olla see ja teid aidata. võin olla siis vaatlejaks, kui äh, hääletame äh, salajasel hääletusel Thank you very much, as I said um,, I would probably be more. suur tänu. Äh, mulle vist meeldiks rohkem, kui äh, sa oleksid siin, aga reeglid on reeglid ja Uudo, palun. Sharon, ma tahan tänada selle eest, et andsid sõna ja ma tahaksin oma fraktsiooni nimel öelda, et äh, need minu järgmised sõnad ei ole suunatud teie isiku vastu vaid tegelikult kõikide nende isikute suunas, kes sellele toolile hiljem istub ja tegelikult on need sõnad suunatud ka kõikidele saadikutele siin meie kojas. ei ole ühtegi Euroopa Parlamendi valdkonna komisjoni, mis oleks nii avalikkuse tähelepanu all kui see komisjon ja ei ole ühtegi teist valdkonna komisjoni, mis finants- ja äh, majanduskriisis tee meie ametiperioodi teisel poolel niimoodi avalikkuse tähelepanu all on. ja meie jaoks peaks olema iseenesestmõistetav, et me alati tagame selle, et mandaat on sõltumatu ja puutumatu, et on kindel, et äh, meid ei ole võimalik ära osta, et meie otsused on sõltumatud. tahaksin seda praegusel hetkel toonitada ja ma olen veendunud ning mul oleks väga hea meel, kui te e, ka hiljem sellele reeglite tähelepanu pöörate pärast seda, kui me oleme teie üldise heakskiiduga uueks, uuesti esimeheks valinud. mul ei ole midagi üldise heakskiitmise vastu, kuid ma tahtsin selle avalduse teha sellepärast, et minu tahan, et meie kodanike usaldus äh, põhineks ka sellel, et me ütleme, et me oleme sõltumatud ja peame seda ka oma igapäev, peame sellest ka oma igapäevases tegevuses kinni. aitäh ja Sven järgmisena. kõigepealt tahaksin toonitada seda, mida ütles Jean Paul, suhted läbirääkijate ja läbirääkimismeeskonna äh, ja selle komisjoni juhatuse vahel. ma arvan, et selle küsimusega me peaksime sügavamalt tegelema ja tahtsin veel kord öelda, et olen nõus sellega, mida Jean-Paul just äh, äh, välja pakkus ja seda oma fraktsiooni nimel. ning oma fraktsiooni nimel tahaksin veel kord välja tuua ka selle, et just selles komisjonis äh, kodukorra reeglid ja eriti just see uus käitumisjuhis, samamoodi nagu ka meie eetiline pühendumus, mida ma ootan kõigilt meie komisjoni liikmetelt, et me sellest kõigest räägiksime ja et me peaksime kinni kõikidest reeglitest ja meil tuleb minna kaugemale sellest kui see, mis on seadustega kirja pandud ja me peaksime tõesti kinni pidama kõige kõrgematest standarditest, kui me räägime erinevatest huvigruppidest, eriti kui me räägime finantsidest, finantsmäärustest. me teame, et avalikkuse tähelepanu on väga suur, huvi on väga suur ja me peame tulevikus, nii nagu ka minevikus juba seda oleme teinud, tagama, et ei oleks võimalik äh, mõjutada seadusloomet mitte mingil viisil siin kojas. suur tänu! Äh, Jürgen, kas ka sina soovisid sõna? oi, vabandust, Kei siiski ennem veel. Werner? jah, meil on ju kokkulepe Sharon Bowles äh, Äh, oli esimesed kaks pool aastat juht, liberaalid on tema kandidatuuri uuesti tõstatanud ja pole mitte mingit kahtlust, et me täna ka tema ära valime. kuigi mõeldes nüüd euroalade äh, tähtsusele, võib-olla oleks mõne teise kandidaadi võinud üles seada, kuid see, mida kolleeg Kiigolt praegusel hetkel ütles, mis, äh, mis selline ümber palava pudru käimine siin on, kõik peavad reeglitest kinni pidama ja see, et härra Kiigold on siin mingi töörühma loonud selleks, et äh, jälgida seda, kuidas kriisist äh, lahendusi otsitakse, väljatulemise lahendusi otsitakse, see on täiesti mõttetu ja hoopis teisest kohast tuleks sellest rääkida. jah, äh, võtan selle teadmiseks, järgmiseks, Kei, palun. ECR fraktsioon Äh, usub, et äh, meie esimees peaks olema võimalikult neutraalne ja on olnud seda ka alati ja peaks olema pigem vahendaja seepärast äh, meil oli oma kandidaat äh, ka parlamendi presidendiks, äh, sellepärast et meie usume, et meil on võib-olla ka tõesti sõltumatu ja apoliitiline juht. Teie viimase kahe poole aasta jooksul olete tõesti seda valdkonna komisjoni tööd väga apoliitiliselt juhtinud ja seepärast tahaksin teid toetada. suur tänu ja Jürgen järgmisena. jah, suur tänu ma ei taha seda protseduuri siin pikemaks venitada, mulle tundub, et kõik, mis oli tähtis, on juba ära öeldud ja ma olen selle menetlusega nõus ning ka mina äh, ühinen kõikide nende sõnadega, mis siin eelnevalt valimiste kohta öeldi, nii et ka mina toetan teie kandidatuuri. kas keegi soovib veel sõna EFD fraktsioonist? tundub, et mitte tahaksin lihtsalt vastata mõningatele tõstatatud küsimustele. on täiesti ilmselge, et nii palju, kui see on minu võimuses, ma tõesti üritan ka hoolitseda selle eest, et kõik juhatuse ja komisjoni liikmed käituvad nii, et see oleks käitumisjuhisega kooskõlas, sest me peame sellest kinni pidama nagunii. ma arvan, et tõesti on võimalik olla neutraalne ja sõltumatu ja me kõik teame, kuidas seda teha. mis puudutab töökoormust, siis tõesti on väga palju asju, mis tuleb siin komisjonis ja just koordinaatorite vahel läbi rääkida. on äh, raporteid, äh, mis jäävad äh, juhile siis, kui mitte keegi teine ei soovi neid üle võtta ja nagu kolleegid võib-olla on juba näinud, me tõesti üritame tõesti ähm, jagada seda tööd, nii et nii aseesimehed kui ka mina oleme selle töö endale üle võtnud, aga ma üritan tõesti seda tööd pigem aseesimeestele jätta, sellepärast et meie töö on väga palju ja mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi, siis tuleb meil tõesti aga mõelda ka selle peale, kuidas me kolmepoolseid läbirääkimisi äh, läbi viime siis, kui esimehel ei ole seal võimalik osaleda. meil on olnud juba mõned päris edukad äh, läbirääkimised, mida juhtis Aline McCarthy ma ei tea, kas on mingeid piiranguid äh, selle kohta, kas peab olema mõni variraportöör või raportöör äh, seal kohal, ma ei tea, see oleks päris raske. ma arvan, et me peaksime lihtsalt iga kord üritama anda endast parima, kuid äh, ma tõesti võin teile kinnitada, et ma ei ole mitte kunagi üritanud oma ülesandeid teiste õlule lükata. nii et äh, jätkame nüüd oma tööga, meil tuleb valida nii esimees kui ka aseesimehed. me üritame seda teha üldise heakskiiduga. teeme seda, ma ei tea, kui ma pakuksin nüüd ise esimehena välja, et kas te üritaksite ja tahaksite mind nüüd heaks kiita, siis võib-olla see on natuke piinlik, nagu Astrid mainis. Uh, now... suur tänu nüüd esimene aseesimees, mulle tundub, et äh, Jean-Paul, sul on kandidaat. mina ise ei sea ennast kandidatuuriks äh, ja, ja eeldan siiski, eelistan siiski koordinaatori rolli ja Pablo Selva on minu ette pandud kandidaat. Pablo, do you consent? Pablo, kas sa oled nõus? jah, proua esimees. siis kas me võiksime esimese aseesimehe üldise heakskiidu nimel ära valida. mulle tundub, et nüüd tuleb teil võib-olla korra püsti tõsta või siia üles tulla ähm, poodiumile. Thank you. Uh, suur tänu. ja nüüd teine aseesimees, Uudo, sinul on kandidaat. ma tahaksin meie kolleegi proua Lynn McCarthy kandidatuuri üles seada. Aliin. Aliin. okei okay,, David Klein. kas sa oled nõus? If you would like to join us. nii et kas sa tuleksid ka siia ette? okay,. hästi, suur tänu. nüüd kolmas aseesimees, Jean-Paul. proua esinejana, ma teen ettepaneku üheks kandidaadiks äh, valida härra Stolojan. Uh, suur tänu, Theodor, kas sa oled nõus kandideerima? siis palun tule siia ette. ja nüüd neljas aseesimees ja Udo, kes on teie kandidaat. Sharon, ma tahaksin neljanda aseesimehe kandidaadina üles seada Edward Skikluna kandidatuuri, tal ei ole võimalik täna siin olla, kuid me teame, et ta on nõus kandideerima seda hea meelega. kui me ta ka ära valime, siis on tal muidugi veelgi parem meel. nii et tundub, et ähm, ta on nõus ja seega on ta ka ära valitud, nii et äh, nii sellega on meie juhatus valitud. Jean-Paul, your microphone. Jean-Paul, su mikrofon on sees. Jean, Jean-Paul, your mic microphone is oui. on. Okay, thank you. No, it's okay. Um, so we can now move on to... nii, läheme nüüd meie koosoleku juurde. esiteks, kas meil on võimalik päevakord kinnitada, ma ei näe, et keegi oleks vastu, nii et päevakord on kinnitatud. Eh, juhataja teadaandeid mul seekord ei ole, seega läheme eh, päevakorrapunktide kaheksa ja kaheksateist juurde, eh, milleks on Euroopa riikide võlakriis, praeguste vahendite hinnang, eesseisvate probleemide lahendamine. coming up, please? Yeah, yeah. And, and the experts are sitting.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 Will, will... Need, kes äh, lahkuvad, võiksid teha seda hästi vaikselt. Thank you for that uh,, for bearing with me, I was just waiting. suur tänu, ootasin lihtsalt nii kaua äh, selleks, et kõik kohale jõuaksid. kahjuks tuli meil see kuulamine jagada kahte ossa. seda sellepärast, et äh, kõikidel inimestel ei olnud võimalik äh, ühel päeval siin olla, nii et kui te tahate teist osa kuulda, siis peate homme tagasi tulema me räägime praegustest äh, vahenditest, milleks on valitsustevahelised äh, äh, ja EFSF-i ja ESM-i laenud, mida antakse Kreekale ja millised on mõjud Euroopa Liidu eelarvele, kui kasutatakse ESM-i vahendeid ja kuidas ESM-i vahendeid laiendada, nii et kõik, kes ei tea neid algatusi, siis Euroopa finantsstabiilsus äh, mehhanismi rahastatakse Euroopa Liidu eelarve kaudu, see oli see väiksem fond, mis esialgu loodi ja nii et äh, parlamendil on kontroll selle üle, kuidas neid vahendeid kasutatakse ja kõigepealt ma annaksin sõna Miroslav Singerile, kes on Tšehhi Keskpanga äh, juht ja Eh, edasi on siin veel Andreas Potš Euroopa Ametiühingute eh, Liidu instituudist, viis minutit, härra Singer, palun uh,. Of... suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et kutsusite mind siia. ma katsun lühidalt teha, ma valmistasin ka ette ühe äh, kirjaliku äh, ettekande, mis äh, ma olen kindel, on kisk-, teile kätte jagatud räägin teile Euroopa finantsstabiilsuse vahendist, aga ka teistest vahenditest ja ka nendest vahenditest, mille rakendamist praegu ette valmistatakse. kavatsen äh, rääkida ka äh, potentsiaalsetest investoritest äh, Euroopas ja Euroopas üldisemalt Äh, sest et see on äh, praegu väga oluline praeguses olukorras, äh, mida iseloomustab usalduse puudujääk. hiljuti on toimunud kolm muutust, mis olukorda muudavad, Euroopa Keskpanga sammud vahetult enne jõule, eriti pikaajaliste laenude küsimuses pangandussüsteemis, siis krediidireitingute alandamised ja rahastamis, rahanduspakt, fiskaalpakt, mis olukorda samuti peaks muutma. ja räägiksin siis nendest kolmest elemendist kõigepealt, äh, mis puudutab Euroopa finantsstabiilsuse vahendit, äh, siis tegelikult selle vahendi puhul äh, pole päris täpselt selge ei investorite jaoks ega kellegi teise jaoks, milliseid kasutegureid me ootame sellelt vahendilt ja kuidas see fond peaks seda kasu meile tooma. praegu jääb puudu täpsest määratlusest, mida peaks Euroopa finantsstabiilsuse vahend tegema kaitstavates riikides ja milliste vahenditega, kas peaks peaks tegemist olema kaitsevõlakirjadega või tuleks osta perifeersete riikide võlakirju üles. me kõik oleme neid erinevaid võimalusi maininud, aga millisel määral ja kuidas, pole kellelgi päris selge ja siis veel, et pisut illustreerida selle määratluse ebaselgust, senised muudatused finantsstabiilsuse vahendi struktuuris on äh, toonud kaasa selle, et äh, turud on juba äh, viinud hinnangu alla ka finantsstabiilsuse vahendi puhul. ja ka kolmandaks pole selge ka see, millised on vahendid, milline on vahendite ulatus, kas nendest vahenditest piisab ja kuidas neid täpselt hakatakse kasutama, ma arvan, et siin on mitmeid vastuolulisi elemente, mis olukorda mõjutavad ja millest lähtuvalt on öeldud, et äh, vahendeid, vahendite hulka tuleks suurendada ja äh, seda sellepärast, et öelda, et äh, euroala riikidel puuduvad piisavad kaitsevahendid, et päästa suuremaid riike, siis veel fondide puhul on räägitud sellest, et, et nüüd et kadumimäär võiks olla kakskümmend protsenti nominaalvõlast, siis kaitsesertifikaate võiks kasutada, hoolimata sellest, et sellised sertifikaadid on CDS-instrumentideks ühenduse riikides, kus samal ajal nende krediidituletusinstrumentide vastu kampaaniad läbi viiakse. siis samuti lühiajalise rahastamise muutused finantsstabiiluse vahendi osas ja praegused likviidsuse mudelid äh, muret tekitavad. ja praegune öö, äh, ALM mudel ei ole olnud äh, edukas. Need on sellised asjaolud, mis tekitavad äh, ebakindlust ja ebakindlust tekitavad ka asjaolud, et tuleb ka kasutada erakapitali, praegusel hetkel äh, ei ole meil erasektori poolt kindlaid kohustusi võetud siis krediidireitingute alandamise mõju, ma arvan, et see mõju ei saagi olema teab mis suur, sellepärast et Euroopa Keskpanga sammud tähendavad, et, et äh, lühikeses ja keskpikas perspektiivis ei pea äh, riikide, äh, riikides, ei tule riikides likviidsust näidata. siis veel Üldisemalt öeldes võib öelda, et ressursside kooskõlastamise puudulikkus, tegevuse kooskõlastamise puudulikkus on murettekitav, seetõttu on olukord killustunud ja ei ole täpselt selge, kes, kui palju, kellele, kuidas Euroopa Liidus euroalal plaanitakse üheaegselt kasutada IMF-i ja Euroopa finantsstabiilsuse vahendit äh, see, selleks või äh, IMF-i, et garanteerida EFSF-i ja jällegi seda omakorda, et Euroopa stabiilsusmehhanismi garanteerida äh, ja kui mõni mitte Euroopa riik tahaks Euroopat aidata, pole täpselt selge, siis kas tuleks osta IMF-i võlakirju või tuleks osta hoopis EFSF-i võlakirju või tuleks osta ära mingisugune osa eriotstarbelistest rahastamisvahenditest. nii palju siis algatuseks ja siis mainisin alguses, oma sõnavõtu alguses ka sellest, seda fiskaalpakti maksupakti äh, ja ma arvan, et see äh, olukord võib olla, äh, see, see tegur võib-olla ei olegi nii suur, kui me seda arvasime, aga me peame sellega igal juhul arvesse võtma potentsiaalseid muutusi, potentsiaalseid eri, erandeid. ja kui asja näha investorite pilgu läbi, siis investorid on pidanud äh, pidevalt nägema äh, arenguid, mida nad algul pidasid võimatuks, äh, nii reaalsus paraku ei juhtu, praegu paistab, et me püüdleme selle fiskaalpakti poole, kus meil on kindel vahetuskurss ja riik ei saa keskpangast rahastada ja selleks on meil vaja suurt, suuri stabiilsuse fonde tõhusa, ta ei tea, kas see on kõige tõhusam või optimaalsem lahendus äh, euroala jaoks. ja sellise struktuurilise ülesehituse puhul on ajalugu näidanud, et vahendid peavad olema tõesti muljetavaldavad ja mina usun, et praegu eraldatud vahenditest tõesti ei piisa. aitäh um,! suur tänu! ja nüüd ma annan kohe sõna Andreas Potšile oh,. Um, thanks, Madam Chair and.... tänan, proua eesistuja, proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, ma jätkan sealt, kus eelkõneleja lõpetas. meil on praegu iga päev või vähemalt iga nädal toimumas olulisi muutusi ja probleem on selles, et tegelikult meil on rohkem aega vaja, kui meil on, selleks, et me suudaksime taastada usalduse endi vastu, sellepärast et praegu on tegu tohutu kõik instrumendid ja meetmed, mis me siiamaani oleme kasutusele võtnud, toim-, paraku ikkagi toetuvad sellele, et me peame tegelema pidevalt vastutustundetute valitsustega, kes on elanud üle oma võima, võimete ning selle tulemusena tuleb nüüd avaliku sektori kulusid kõvasti kärpida ja samuti tõsta üsna drastiliselt kaudseid makse. kõik need programmid pööravad tähelepanu niisugustele valdkondadele, mis tegelikult ei ole üldse seotud kõnealuste riikide kriisi tekkega, näiteks nagu tööturg ja sotsiaalvaldkond. nii et minu arvates on äärmiselt küsitav, kas tööturu paindlikkus tuleb tegelikult toime kõigi nende muutustega, mis on toimumas hetkel. nüüd leevendamisprogrammi võtmesõnadeks on loomulikult konkurentsi suurendamine ja kulude vähendamine ja samuti avaliku ja erasektori palkade ja pensionite kärpimine. aga probleem on selles, et kui me ainult kärbime kulusid, siis see toob kaasa seisaku ja tahan teile meenutada, et viimati, kui seda katsetati, ainult kärbiti, aga raha ei devalveeritud, need olid Saksamaa ja Prantsusmaa ning see lõppes neile mõlemale sellega, et nad pidid saama toetust stabiilsuse ja kasvupraktist, see tundus kahe, toimus kahe tuhande kolmandal aastal. nüüd me peaksime vaatama, kas need eesmärgid, mis me oleme praegu paika pannud ja vahendid nende saavutamiseks töötavad. minu vastus on tegelikult ei. mulle tundub, et Euroopa Rahaliidu ülesehituses on väga olulisi vigu, rahaliit ilma poliitilise liiduta ei toimi ning praeguses äh, institutsioonilises raamistikus makse tasakaalukriis, jooksev kontode kriis, kõik need ei ole kõige olulisemad ning stabiilsuse ja kasvupakt üksi ei ole piisav, et äh, majandushaldust Eurotsoonis parandada. vähemalt ei ole ta suuteline muutma olukorda selliseks, nagu me soovime. maksete tasakaalu kriisi ei ole siia üldse kaasatud, mõnedes riikides on inflatsioon kohutavalt kasvanud, aga samas kõi-, mõningates teistes on ta isegi kahtlaselt väike, eriti kõige suuremas Euroopa majanduses, me oleme näinud kõikvõimalikku paanikat, näinud probleeme intressidega, eurovõlakirjadega, intresside plahvatuslikku kasvu ja samas ka kahanemist, kuid mitte ükski nendest olemasolevatest instrumentidest ei ole takistanud intressimäärade tõusmist niisugustele tasanditele, mis ei ole enam jätkusuutlikud ei majanduslikult ega sotsiaalselt. intressimäärade muutused samuti õõnestavad usaldust Eurotsooni institutsioonide vastu, seda me oleme näinud viimaste kuude jooksul ja tänagi on olukord täpselt samasugune, hoolimata sellest, et on võetud mitmeid meetmeid, mida nimetas juba eelkõneleja, nimelt äh, pikaajalised äh, Euroopa Keskpanga laenud, mille osas otsustati just enne jõule Lehman Brothers järgne olukord on olnud kogu aeg suhteliselt rahulolematust tekitav ja nüüd tekib küsimus, mis teha, et usalduskriisist üle saada. praeguste instrumentide puhul on olukord selline, et EFSF ja EFSM on lihtsalt liiga väikesed niisuguste riikide jaoks nagu näiteks Hispaania, rääkimata siis veel Saksamaast ja Prantsusmaast ja kuna EFSM on suhteliselt väike, kuuskümmend miljonit kogusummas, siis on tarvis oluliselt suuremat turga, turvavõrku ja kõik instrumendid tulevad ühise turvavõrguna hinnata, saamaks teada, mis neist siis tegelikult saab. mitte tegutsemine akuutses likviidsuskriisis viib kahtlemata maksujõuetusele. maksujõuetus tähendab varade kaotamist ning võlgasid teiste riikide ees ning kui me soovime, et meie me jätkuvalt seisaksime solidaarselt külg külje kõrval, hoolimata sellest, missugune on ühe või teise riigi finantspositsioon, siis ma tahaksin tuua teile ühe arvu, perioodiks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist meil on maksmata laene enam kui kaheksakümmend, kaheksakümne miljardi euro osas ning vahemikuks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist on seitsesada kuuskümmend miljoni, seitsmesaja kuuekümne miljoni euro osas ette nähtud refinantseerimist. siiamaani ei ole võetud meetmed olnud piisavalt edukad Euro, Euro nõukogu ootas neist rohkemat. Nad on toiminud teataval määral puhvrina nii usalduskriisi kui teiste probleemidega seonduvalt ning ma pean ütlema, et tegeliku vahetuskursi devalueerimine ei kuulu sellesse samasse valdkonda, see toob lihtsalt kaasa veel suuremaid sisemajanduslikke, makromajanduslikke tasakaalu kadumisi ning see, et selleks, et kõik need instrumendid, mida me kavandame, toimiksid peaks meil olema ikkagi Euroopa Keskpanga laadne viimase võimaluse laenu andmisasutus, näiteks nagu Ühendkuningriigis on Inglismaa pank äh, või samuti samasugune süsteem kehtib Ühendriikides. kui niisugune teadaanne, kui Euroopa Keskpank võtaks endale niisuguse kohustuse, siis juba see teade iseenesest teeks olukorra olulisemalt, oluliselt stabiilsemaks. me ei saa lasta maksumaksjal kõike ära teha ning lisaks tuleks makroökonoomse tasakaalutusega tegeleda sümmeetriliselt, korrapäraselt ja täiesti kindlalt ei viita majanduslikule tugevusele see, et ühes riigis on hiiglaslikud jooksevkonto ülejäägid, see tegelikult viitab samuti väga sügavale kriisile, mitte niivõrd tugevale majandusele. püüd kriisist investeeringute abil välja tulla oleks kolmas tingimus kõikidele kriisiprogrammidele ja kõikidele kriisiinstrumentidele, mis tagaks nende töötamise ja võib-olla selle esimese vestlusvooru lõpetamiseks tahaksin ma teile rääkida ühe nalja komisjoni majanduspeadirektoraadi kunagine direktor, kes teiega ka homme räägib, aastal kaks tuhat kümme ütles ta, ma tsiteerin saksa keeles, minu veaks oli see, et me kohe alguses vaatasime riigi finantsseisu, me oleks pidanud kohe alguses suuremat makroökonoomilist pilti vaatama, millised on arengud, millised on jooksevkonto defitsiidid, kinnisvaramullid, komisjonil oleks olnud vaja mandaati ka nende tasakaalunihete vastu võidelda, samamoodi nagu ka kõrge riigivõla vastu? võib-olla küsite, et miks ma täna seda nimetan, kuna teda täna siin ei ole. miks komisjon ei ole kasutanud oma piiratud mandaati täies ulatuses. nimelt seetõttu, et härra Reegling ise nõudis palkade ja töö, tööjõu maksumuse töörühma lõpetamist. see töörühm oleks võinud tuvastada mõningaid ebatasasusi või tasakaalust väljas olevaid valdkondi, mida ma nimetasin praegu, siinkohal ma lõpetan. suur tänu. Got... praegu on kaks sõnesoo- sõ,, sõnasoovijat mul nimekirjas Toomas Mann ja Liisa Ferrero, ma arvan, et me alustame Uudoga, kas keegi veel soovib? Astrid hästi, võtame siis selles järjekorras, nagu te siin nimekirjas olite, palun, Toomas suur tänu, proua esimees, härra Potš, te teate, millised on meie traditsioonid. Saksamaal nimelt, et jaanuari ja veebruarikuus peetakse uusaastakõnesid. Teie eeliseks, nende kõnede eeliseks on see, et väga palju neid kõnesid kuulatakse, mitte ainult parteiliikmed, vaid ka teiste valdkondade inimesed huvitavad, äh, huvituvad nendest kõnedest. jah, ekspertide komisjonis räägiti väga palju ka kuuikpaketist ja parlamendi ettepanekutest, kuid doku-, kuid kodanikel oli alati argumendiks see, et ükskõik, kas nõukogu või Euroopa Keskpank mingi arvu välja ütleb, siis tegelikult see arv ei ole õige. et kõiki neid asju tehakse ilusamaks. Te rääkisite siin Euroopa finantsstabiilsusvahendist viissada miljardit eurot ja see arv tuleks tõsta seitsmesaja viiekümnele miljardile ja seal on need Super Mariod, Mario Draghi ja Mario Monti, kes seda toetavad samamoodi nagu ka Christine Lagarde ja kõik nad ütlevad, teie, sakslased, peaksite oma rangest positsioonist loobuma. kas pole mitte nii, et kodanikud soovivad pigem selget seisukohta, et kui midagi vastu võetakse, siis sellest peetakse ka kinni? nõukogu otsus oli selge alles märtsikuus peaks äh, olema võimalus äh, üle mõelda selle üle, kas Euroopa finantsstabiilsusvahendi rahasid äh, Eh, suurendada või mitte. nüüd on aga alles jaanuarikuu ja juba räägitakse sellest, et lisavahendeid on vaja. kas see on mõistlik? Teie esindate siin ametiühingute seisukohta. nagu te ütlesite, meil on vaja selget seisukohta ja arvandmed peavad olema õiged. nüüd aga seetakse kõik kahtluse alla. aga kuidas on üldse võimalik niimoodi usaldust luua pikaajaliselt? kui ei ole meil kindlat numbrit, mis jääb ka püsima ja pärast seda võetakse siis vastu ka tõesti otsused, millest peetakse kinni I think what I'll do is I'll ma arvan, et äh, kuulame ära mitme inimese kommentaarid ja siis anname sõna meie külalistele. Liisa, kas sa sooviksid järgmisena sõna saada? suur tänu! jah, suur tänu nende sõnavõttude eest, mida me siin kuulsime ma arvan, et siin toodi väga selgelt välja see kõige tähtsam küsimus, nimelt tasakaalunihete küsimus. seda nii Euroopa, vabandust, euroalal äh, ja need vead, mis tehti Valuutaliidu ülesehitamisel, eriti selles osas, mis puudutab äh, ühist äh, majandusala. minu küsimus on järgmine meil on vaja teha poliitilisi muudatusi. Äh, aga kui ei ole tahet äh, neid poliitilisi muudatusi teha, siis ei saa ka muudatusi teha nii et sellepärast tuleb meil anda kodanikele teistsuguseid selgitusi kui siiamaani. eriti tuleb meil pöörduda Saksa kodanike poole, siiamaani on probleemil väga lihtsustatud kujul vaadatud, siin räägiti, et on äh, lihtsalt head ja on pahad, on need, kes pidasid reeglitest kinni ja teised. mis puudutab jooksevkonto ülejääki Saksamaal, siis äh, öeldi, et äh, jooksev konto ülejäägi põhjuseks on äh, Saksa turu ülehindamine ja riigid, äh, kus on teised, kus kehtis teine valuuta, neil tekkis probleeme ja et üritati nii-öelda teha tasaarveldust. nüüd nendes riikides, kus on probleeme, sealt kapital läheb minema nendesse riikidesse, mis on nii-öelda robustsemad. kuidas me saaksime kodanikele Euroopa Liidus selgeks teha, kuidas need asjad toimivad? kuidas äh, teha ähm, alternatiivseid ettepanekuid äh, kriisist välja tulemiseks, me peame tõesti kodanikele kuidagi üritama selgitada äh, probleemi põhjusi. tuleksin veel ka Kreeka probleemi juurde siin nimelt öeldi, et on võimalik äh, äh, ka selline võimalus, et reguleeritud kujul riigid lahkuvad euroalast, kui tekib probleeme, kuid kõik see, mida siiamaani on öeldud, äh, eriti just nõndanimetatud nakatumisohu osas, on olnud täiesti vale kuidas on võimalik seda probleemi lahendada ilma, et äh, teised riigid nii-öelda nakatuksid? mitte midagi sellest, mida esialgu lubati, ei ole siiamaani toiminud. kuidas äh, on võimalik tagada, et need asjad siiski tulevikus äh, toimivad. kuidas me saaksime Kreeka probleemi lahendada ja samal ajal tagada, et mitte ühelgi teisel riigil ei teki finantsprobleeme? Need on küsimused, mille, millega meil tuleb tegeleda, mida tuleb selgitada. praegusel hetkel toimub meil võidujooks ajaga ja me peame väga kiiresti selgitama. ja kuulsime nüüd näiteks, et Standard ja Poor's on oma arvamust muutnud ja mulle tundub, et lihtsalt aeg jookseb meil käest ma arvan, et annaksin nüüd äh, sõna meie külalistele. kas me teeksime seda samas järjekorras, härra Singer kõigepealt? aitäh. ma arvan, et Andreas näitas meile väga selgelt, kui suurt mõju saab avaldada Euroopa Keskpank lihtsalt praegune olukord on muutnud rahastamise väga keeruliseks ning seetõttu meil on lihtsalt tarvis selleks küsimuseks rohkem aega. nüüd äh, tasakaalunihetest ja ülejääkidest, see on kogu maailma probleem, see ei ole mitte ainult Eurotsooni probleem ja tõesti, mõnedes, mõnedel juhtudel peaksid tasakaalu nihked olema väiksemad, kuid mõned riigid on viimastel aastatel vähendanud oma konkurentsivõimet ja sellepärast, et lihtsalt tuleb mitte Euroopa tootjate või tarnijatega sammu pidada ja ma tõesti ei tea, kas see siis nüüd jääbki niimoodi, kui me vaatame äh, jooksevkonto ülejääke ja puudujääke, siis me peaksime eelkõige keskenduma oma tähelepanu ainult Euroopa, e, Eurotsoonile. ma arvan, et kui me ainult Eurotsooniga tegeleme, siis võib-olla on olukord natukene teistsugune. ja täpselt seesama kehtib ka Kreeka küsimuse kohta. ma pean ütlema, et kahjuks minu enda kogemus ütleb, et et muutusi on võimalik teha organiseeritult ja korrapäraselt, kui neil on piisavalt oma ressursse ja soovi tegutseda ning olles seda öelnud, siis mulle tundub praegusel hetkel, et viimase kahe, kaheteistkümne kuu jooksul on umbes kakskümmend miljardit eurot olnud Kreeka jooksev konto üle puudujääk ja me oleme siin teataval määral mingisuguseid hinnanguid andnud, aga kui me kavatseme euro-, Kreekat lõputult toetada, siis see teeb kuskil kümme miljardit, miljardit eurot aastas, aga isegi kui me teda niimoodi toetame ja tema öö, võlg saab ümber, ümber struktureeritud, siis ikkagi olukord jääb väga raskeks Kreek,. Kreeka peamine tööstusharu, turismitööstus on väga raskes olukorras ja täpselt samasugune oht ähvardab ka näiteks Hispaaniat ja Itaaliat. ma tegelikult praegusel hetkel sellest valdkonnast selget väljapääsu ei näe. Äh, ma alustaksin Toomas Monni küsimusega oleks tõesti tore, kui numbritest kinni peetaks seda oleks võib-olla võimalik teha, kui meil oleks tegemist nii-öelda jutumärkides nüüd tavalise riigivõlakriisiga, kuid usalduskriisi puhul või siis ka maksebilansi puudujäägi puhul mille puhul iga päev tulevad järjest hullemad uudised, käivad need asjad teistmoodi. ja seepärast ei ole mõtet Äh, iga päev äh, nõukogul uusi ülemmäärasid paika panna või teha mingeid nõudmisi ülemmäärade osas äh, päästepakettidele, sest sellega usaldus mitte ei kasva, vaid tegelikult usaldust hävitatakse iga kriisi kohtumisega. ja kui vaadata nüüd reitinguagentuuride põhjendusi reitingute vähendamise euro, teatud riikide puhul ja hiljem ka kogu euroala puhul, siis tegelikult reitinguagentuurid on juba kordi viidanud sellele, et kriisist raputatud riikidel peaks olema ka võimalus kriisist välja tulla ja võib-olla ka tugevamana sealt välja tulla, kui kärbete kaudu veelgi hullemalt kriisikeeristesse sattuda ja seepärast äh, nüüd see Frankfurdist ja seepärast Frankfurdist ja Berliinist tulnud kurjadel sõnadel tegelikult ei ole mingit mõtet, sellepärast et äh, praegusel hetkel turud seisavad iga päev uute katsete ees näha, kui tugev on üldse Euroopas tahe üksmeelselt tegutseda ja kokkuleppele jõuda ja seepärast niikaua, kui ülemkogu oma otsustega mitte ei tugevda Euroopat, vaid pigem lühiajaliselt tegeleb kriisi ohjamisega, tuleb meil ikka ja jälle ette olukordi, kus me näeme, et juba järgmisel päeval ei ole võimalik vastu võetud otsustest kinni pidada ja nüüd Elisa küsimus. jällegi probleemiks on see, et meil on erinevad äh, ajakavad, äh, millest me peame kinni pidama. ja probleemiks on see, et äh, nõukogu kas ei soovi või ei ole võimeline paika panema lühikest, keskpikka ja pikka perspektiivi praegusel hetkel Euroopa finantsstabiilsusvahendi äh, taga olev äh, filosoofia ja usaldus ähm, on selline, kus äh, lähtutakse pikaajalisest perspektiivist. me teame, et struktuurireformid võtavad väga palju aega, aga meil ei ole seda aega ja sellepärast olen täiesti teiega nõus nõukogu suhtumine kohe kindlasti ei aita sellest usalduskriisist välja tulla. kui me näeme, et praegune institutsiooniline raamistik ei sobi selleks, et vastu seista rasketele kriisidele, mida ei olnud võimalik ette nähta, kohta äh, näha siis, kui lepingud ratifitseeriti, siis vastuseks oleks see, et neid muudetakse. see on midagi, millega on nõukoguga nüüdseks nõustunud ja vastuseks oli ju see fiskaalkokkulepe. meil on vaja muudatust institutsioonilises raamistikus. ja tegelikult, et sellest aru on saadud, on juba sammuks edasi, nii et me tegelikult äh, liigume õiges suunas, kuid äh, sellest äh, üksi ei piisa ja see ei ole ka meie tänase kuulamise teemaks, ma arvan, et fiskaalkokkuleppes paika pandud punktid aga lähevad täiesti vales suunas, kuid see ei ole meie tänase kuulamise Äh, küsimuseks, nii et sellest ma praegu räägiks. Uudo järgmisena. härra Singer, mul on kaks äh, lahendamata probleemi ja üks küsimus. lubage mm, mul äh, vastata teie ettekande, ma lugesin läbi teie kõne ja kuulasin teid ja te ütlesite, vähemalt nii palju, kui mina sellest aru sain, et meil tuleb midagi teha tasakaalunihetega, sellepärast et äh, ei ole hea, kui meil on suured tasakaalunihked ja et me peame tegema nihete mõlema äh, osaga, ehk et me peame just selle nõudmise poolega äh, tegelema ülejäägiga riikidest. ma tahaksin teie käest küsida, kuidas seda teha, kui te ütlete, et mõlemal pool, siis kuidas seda teha? ja teiseks see esimene probleem. Te ütlesite täiesti õigesti, et äh, ülejäägiga riigid äh, äh, ekspordivad ka väljapoole, kuid arvestades, et meil on ühisturg ja meil on ekspordimäär umbes kaheksa protsenti ja siseturul on äh, kauplemismäär kuskil kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti, siis kuidas te kavatsete seda probleemi lahendada, kui tegelikult, äh, tegelikult massitarbimine väheneb, nii et äh, matemaatilises mõttes, äh, kuidas seda kõike teha, kui näiteks Saksamaa oleks võimeline ekspordi tõstma Brasiiliasse, Hiinasse ja teistesse riikidesse ja sellega toob kaasa tasakaalunihkeid siis äh, tegelikult äh, on võimalik ainult pingeid suurendada, mitte heaolu. nii et kuidas te kavatsete seda teha ja põhimõtteliseks küsimuseks oleks siis see, kui ma loen teie kõnet siin, siis ma näen seda kriitikat ja olen väga paljude argumentidega nõus. aga kujutage nüüd hetkeks ette, et me elaksime äh, praegu Tšehhi eesistumise ajal, et teie valitsus äh, küsiks, mida teha, mis oleks need positiivsed sammud, mida peaksid tegema riigijuhid, äh, valitsusjuhid, millised oleksid need positiivsed sammud lahendamaks kriisi? sest see meenutab mulle arutelusid Saksamaa valitsuses, öeldakse, et jah, maja küll põleb, kuid äh, kõik äh, väljapääsud on äh, suletud, nii et jah, siin te ütlete, et Euroopa Keskpangale ei saa anda no, juhtrolli eurovõlakirjad, ühisvõlakirjad ei piisa. milline on siis see teie arvates see lahendus, kas me peaksime euroala äh, laiali saatma, kui te ütlete, et seda nii teha, siis ma tahaksin rääkida äh, sellest ja härra Potšiga tahaksin rääkida tema ja oma emakeeles. ma sain väga hästi aru sellest, mida siin räägiti Euroopa Keskpanga rolli suurendamisest, see on midagi, millega ma olen nõus ja mida ka mina alati toonitan. aga informatsioon selle kohta, mida komisjon viimastel kuudel on arutanud ja millest nad on aru saanud ja millistest uuringutest on äh, lähtutud, jah, see on tõesti, kõik on väga huvitav ja me peaksime sellest teiega ja võib-olla ka härra Reeniga rääkima. ja sellepärast minu küsimus milline võiks olla ettepanek komisjonile, mida peaks komisjon muutma? suheldes nende riikidega, kellel on eriliselt suured probleemid, aga ka mida peaks muutma meie mehhanismide osas, mis meil praegusel hetkel on, kõik need kesksed koordineerimismehhanismid, kuidas me neid võiksime paremini kasutada, et milline on nende kesksete osapoolte roll Äh, eriti kui mõtleme komisjoni peale. ma arvan, et tegemist oli tõesti päris pikkade küsimustega, nii et ma annaksin kohe sõna meie külalistele, nii et härra Singer. First uh, I will, I will. suur tänu. kõigepealt rääkisime tasakaalutusest uh, üldisemalt Äh, loomulikult äh, ühel või teisel moel äh, tuleb see tasakaalupuudus kõrvaldada, et kriis saaks lõppeda ja ma arvan, et suur osa sellest kõrvaldamisest peab kaasa tooma väiksema tarbimise suure eelarve puudujäägiga riikidesse ja ka nende kodaniku, kodanike poolt. kui nad saavad tarbima ma ei usu, et, et, et seda oleks võimalik ühel või teisel moel vältida no,. ja nad peavad ilma euroalata sellisel juhul toime tulla. ja teine küsimus, eksport. eksport ei ole loomulikult imerohi, aga kui kui ta Saksamaa hakkab rohkem tarbima, siis tõenäoliselt hakkab Saksamaa rohkem tarbima kas konkurendi, konkurendiriikide või ka Euroopa Liidu väliste riikide tooteid ja mitte rohkem selliseid äh, tooteid, äh, mis on halvas konkurentsiolukorras praegusel hetkel, lihtsalt sellepärast, et need äh, tooted pole konkurentsivõimelised. niisiis. mis puudutab positiivset, positiivset tegevust, siis mina ei ole kellegi poliitik ega tahaks ka olla poliiti-, poliitik, pidades praegust olukorda silmas, aga usun, et Euroopa püüab keskpanga äh, rahastamist äh, muuta äh, üheks rangeks meetmeks ja täiendavalt tuua mängu stabiilsusmehhanismi ja ma ei tea, kas Euroopas on ressursse usaldusväärse stabiilsusfondi loomiseks. ja see tähendab, et tegelikult Euroopal on vaja väljastpoolt investoreid, hoolimata sellest, et Euroopa peab eksportima rohkem kui importima ja vaheperioodil on igal juhul Euroopal vaja äh, välisinvestoreid, millega kaasnevad oma tagajärjed, mis võib-olla pole kõige meeldivamad ja mõned võib-olla ei taha sellega leppida, kuid äh, me ei saa sellest ei üle ega ümber Euroopa ei peaks tekitama olukorra, kus äh, kuu, kuuskümmend protsenti Euroopa poliitikute ajast kulub äh, liiga väikestele majandusruumidele, kas äh, selleks, et neid jalule seada või tegeleda nende jooksjal eelarve puudujääkidega Äh, neil tuleks võimaldada äh, sellisel juhul euroalast lahkuda. Also die, man könnte sicher, die Kommission könnte es sicher ein- komisjon võiks selle asja endale tõesti lihtsaks teha ja öelda, et vastavalt lepingule ning äh, eriti selle väljatulemisklausliga, selle väljatulemisklausliga on meie ülesanne täidetud kuid meie seda nii ei näe. komisjonil on ka üks roll, millest ta pole üldse kinni pidanud viimasel ajal, kuigi oleks pidanud. ja selleks on just vaadata neid poliitikavaldkondasid, mis võib-olla äh, majandusõpikutes äh, alati mainimist ei leia. kui me vaatame eurot kui ühisvaluutat, siis meil tuleb äh, ka erinevaid arenguid euroalas vaadata kui regionaalseid erinevusi või kui erinevaid regionaalseid arenguid. ja sellega on meil tagatud teistsugune lähenemine kui juhul, kui me ütleme, et äh, Saksamaa eksport Itaaliasse on midagi muud kui kaubandusvood äh, Saksamaa liidumaa, erinevate liidumaade vahel see näide, millega ma enne üritasin oma kõnes seda asja selgitada Berliiner Zeitungis, siis äh, see reeglingi tsitaat, nimelt, et komisjonil on erinevaid meetmeid, millega on võimalik tasukaalu nihetele tähelepanu pöörata, kui ta räägib äh, sektoraalsetest äh, tasakaalunihetest, nagu näiteks kinnisvaramullid või siis see, mis meil on üheksakümne üheksandast aastast juba valuutaliidus olemas, nimelt et makromajanduslikku dialoogi tuleb võtta tõsiselt. meil tuleb tõesti vaadata erinevaid inflatsioonimäärasid erinevates riikides, sellest tuleb rääkida, tuleb rääkida ka tööjõukuludest erinevates liikmesriikides. ja sinna juurde ei kuulu mitte ainult see, et me neid asju tõsiselt vaataks, vaid et me tegelikult ka Euroopa Parlamenti nendes küsimustes palju rohkem kaasaksime kui siiamaani. kui aga vaadata, mida komisjon selle asemel on teinud ähm,, makromajanduslike riiklike kriteeriumid ka on välja tuldud, nendega on põhjendatud probleeme, samal ajal aga Saksamaal oli kunagi väga paindumatute, paindumatute tööturureeglitega, et seda olukorda parandati ja Saksamaa olukord turul paranes. see tähendas aga seda, et teiste liikmesriikide olukorda halvenes ja see näitab, et äh, kui meil on erinevad reeglid, siis meil ei ole võimalik rääkida ühisest turust, ka ühisest tööturust. ja seepärast peaks nii parlament ja eriti just ka see komisjon nendest probleemidest rääkima ja pöörama tähelepanu nimetatud tasakaalunihetele. seda ei saa me oodata nõukogult, sellepärast et seal tulevad liiga palju esile eh, siseriiklikud huvid. suur tänu, Astrid. suur tänu, proua esimees, mina tegelikult tahtsin natukene kommenteerida härra Botši sõnavõttu ja sellepärast pöördun tema poole tema emakeeles isegi võib-olla ma kardan, et äh, ma räägin saksa keeles palju ülbemalt, äh, sellepärast et saksa keeles, äh, vabandust, prantsuse keeles oskan ma palju diplomaatilisemalt ja elegantsemalt väljenduda. Te ütlesite ja hoiatasite selle eest, et me läheme järjest rohkem kriisi kärbete tõttu. ma arvan, et ei ole samal ajal aga võimalik öelda, et äh, need riigid, millel on üüratult suur eelarve puudujääk, et äh, me ütleme neile riikidele lihtsalt, et neil tuleb oma eelarve korda seada ja et neil tuleb lihtsalt oma võlgasid vähendada. on ju tegelikult niimoodi, et äh, ilma, et me nüüd äh, inimesi vaeseks muudaks, on meil võimalik siiski ka riigi erinevaid öö, ähm, kulutusi vähendada, ilma et hakataks nüüd struktuure, riigistruktuure päriselt kaotama. on ju niimoodi, et öö, ähm, riigid, erinevad piirkonnad, vallad, linnad lihtsalt elasid üle oma võimete ja loopisid äh, raha lihtsalt äh, tuulde. näiteks äh, Luksemburgi linna puhul tuli ka see, oli see väga selgelt näha, et neil oli võimalik miljoneid säästa, kui nad lihtsalt vaatasid üle need valdkonnad, kus nad siiamaani olid võib-olla liiga lahkelt kulutanud. mina olen pärit Luksemburgist meil oli kaheksateist, üheksateist protsenti võlgasid, mil ja meie kohta öeldi, et me oleme väga hääs olukorras ja ametiühingud usuvad, et meil on siiamaani ikka veel võimalik äh, äh, sotsiaalsete äh, ülekannete kaudu raha lihtsalt tuulde loopida, aga mm, siis tuli meil äh, tõdeda, et on olemas üks Berliini sihtasutus, mis annab ka jätkusuutlikkuse indeksi numbrit. selle indeksi on nad välja töötanud koos Freiburgi ülikooliga ja selles jätkusuutlikkuse indeksis tuleb välja see, et ei vaadata mitte otseseid äh, selgeid võlgasid, mis riikidel on ja kuidas neid vähendatakse, aga vaadatakse ka peidetud võlgasid meil on valitsuse võlakirjad ja meie elustandard on tõesti kõrge, aga me oleme seda kõike teinud tulevaste põlvkondade nimel, me oleme võtnud võlga ja neid võlgu maksavad tulevased põlvkonnad tagasi. ja mul oleks tõesti hea meel, kui ametiühingud saaksid sellest lõpuks aru. mina töötasin ka kaua ametiühingutes ja ametiühingus need kõige suuremad ninad olid toona äh, täiesti tavalised töövõtjad, nad polnud iial ülikooli isegi mitte kaugelt näinud ja neil oli hoopis, neil oli tõesti väga tagasihoidlik elustandard ja, ja nad polnud seda Saksamaa majandusimet näinudki mitte ja nemad küll kunagi ei löönud rusikaga lauale ja ei nõudnud äh, midagi sellist, mille puhul oleks pidanud äh, tõesti töövõtjate olukorda halvendama ja seepärast ma tõesti tahaks, et ametiühingud lõpuks saaks aru, et äh, on erinevaid äh, äh, et on olukord, kus tõesti administratsioon elab üle oma võimete ja et on võimalik ka tõesti kärpida ja et meil on võimalik sellega luua ka tõesti ruumi uutele investeeringutele, sest meil on vaja investeeringuid vaja selleks, et me tõesti mitte ainult ei kärbiks ja selleks kriisi veelgi hullemaks ei muudaks, aga tõesti on võimalik kärpida. ma võin teile näiteks tuua veel ühe näite. meil Luksemburgis tõesti riigiametnikud teenivad väga-väga palju meil näiteks põhikooliõpetajad teenivad kuus tuhat eurot Äh, ja muide, nad saavad kolmteist kuud palka ehk siis ka puhkuseraha veel otsa. nii et äh, ma ei räägi siin, et me peaksime nüüd Luksemburgis revolutsiooni korraldama, aga siiski peaks vaatama, kui kaugele on võimalik minna. ja kui vaadata seda jätkusuutlikkuse indeksit, siis Luksemburg on seal muide enne Iirimaad ja Kreeka taga. nii et äh, meie Äh, SKT puudujääk on üksteist protsenti ja siin tuleb tõesti midagi ette võtta, me ei saa siin lihtsalt vaadata asju lühiajaliselt ja öelda, et äh, kärbime ja kärbime ja et äh, meil, meie olukord halveneb, kuid samal ajal tuleb meil tunnistada, et me oleme tõesti üle oma võimete elanud. nii et ma arvan tõesti, et äh, kui me uuesti hakkame mõistlikult käituma, siis see küll ei tähenda, et me hakkame siin sotsiaalriiki õõnestama. kuna aeg hakkab otsa äh, saama, samal ajal kõik tõstavad käsi, nii et tõesti ärge väga pikalt rääkige. panen nimekirja kinni Olle Schmidt äh, Doris X Kvakis ja Miguel Portas on soovinud veel sõna saada ja ma arvan, et ma kuulan ära kõikide teie küsimused ja siis annan sõna külalistele, sellepärast et aeg hakkab otsa saama, ma vabandan, te peate väga kiiresti vastama. Eh, suur tänu, proua esinaine, härra Butch, te rääkisite eurost ja viitasite asjaolule, et eh, devalveerimine ei oleks kasulik kõik, et niisugust vahendit kasutada ei saa, aga kas teile ei tundu, et see takistaks turgusid isegi rohkem, kui peasekretär John Monks mõned aastad tagasi siin käis, siis tema väljendas ennast väga selgelt, öeldes, et ajalooliselt on devalveerimine olnud nagu niisugune toetus erinevatele riikidele, mis kasutavad erinevaid valuutasid ja see on Euroopas toimivale vastutöötamine, nii et ma tahaksin teie kommentaari kuulda selle kohta ning härra Potš, kas te ei arva, et poliitikud ja võib-olla ka mõned ametiühing, ühingutegelased, nagu proua Lulling viitas, on tegelikult natukene vastutavad selle eest, mis siiamaani on juhtunud. ja võib-olla, kui me selle olukorra lahendatud saame, ma olen nõus, et see on tõesti väga keeruline, aga vähemasti mingisuguseid kogemusi meil on mõningatest riikidest. kui me saame poliitikud, ametiühingud, otsuste tegijad, kõik ühe mütsi alla koguda, siis võib-olla me saavutame isegi mingisugust edu, aga me peame seda tegema tõesti ühiselt. kas äh, te arvate, et ametiühingutel on ka mingisugune vastutus? ma tahaks tõesti kuulda, härra Potš, mis te sellest arvate, suur tänu. suur tänu. Teodoras, suur tänu, proua esinaine. mina tahaksin esinejatelt küsida kuidas te näete seda usalduse puudumist äh, euro vastu, eriti Kreekas ja ka teistes raskustes olevates riikides, sest praegusel hetkel ei ole Kreekas inimestel mitte mingisuguseid majanduslikke algatusi, nad on suhteliselt äh, segaduses, nad ei tea, missugune äh, raha hakkab neil kehtima, kas nad jäävad Eurotsooni või ei ning see tekitab tohutut segadust selles valdkonnas. Nad on täiesti ebakindlad ja seetõttu ei tee nad mitte mingisuguseid majanduslikku laadi otsuseid, mis tähendab seda, et mitte mingisuguseid investeeringuid ei tehta ning samuti ei siseneta isegi mitte mingitele turgudele, nii et äh, Kreeka majandus tegelikult kukub kohutava kiirusega veel madalamale ja selle põhjuseks on usalduse puudumine euro vastu nii et ma tahaksin teada, kas teil on kuskilt varasemast tuua mõni näide selle kohta, kui mõni riik liigub väga tugeva valuutaga tsoonist kusagile nõrka valuutasse ja kuidas seda teha? kahele meie külalisele tahaksin esitada küsimuse euro väärtusest dollariga võrreldes, sellepärast et olukord on niisugune, et kogu nende päästetavate riikide majandus sõltub ekspordist, toimuvad tohutud kärped tarbimises, palkades ja nii edasi ja kogu see tuleviku olukorra paranemine tegelikult kõvasti sootub äh, eks, ekspordist Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania. meil oleks tarvis siin näidata niisugust konteksti, kus kus tegelikult kogu Euroopa Liit on seetõttu väga ohus, võib tekkida tõsine stagnatsioon. Saksamaad ei innustata rohkem tarbima sellepärast et import võib siis hakata sinna voolama väljastpoolt euroopa liitu ja vaadakem nüüd Portugali. Portugal ekspordib kaheksakümmend protsenti oma toodangust Euroopa Liitu ning arvestades seda, milline on euro väärtus dollari väärtusega võrreldes praegusel hetkel, siis see tähendab ju seda, et Portugalil ei ole mitte mingisugust võimalust oma majandust taaskäivitada ja paremini tegutsema panna selles säästupoliitika raames. nii et ma küsin ikkagi, et kas euro devalveerimine ei oleks lühiajalises perspektiivis kõige soodsam variant, et tasakaalustada praegusel hetkel väga paljudes sfäärides olevaid tasakaalunihkeid, mis te arvate sellest? suur tänu, nüüd on küsimustega kõik me hakkasime natukene liiga hilja peale ning seetõttu, kui me nüüd üks kümme minutit ajast üle lähme, ei ole ka nii hull, härra Singe, ma loodan, et te vastate. suur tänu. vastan ainult neile kahele küsimusele, mis olid konkreetselt minule suunatud ja kommenteerin neid küsimusi. esiteks usalduse puudumine. ja uue rahaga ühinemine või tagasiminek äh, nõrgemasse rahasse, Tšehhoslovakkia näiteks on seda teinud, samuti Argentiina, kui te tahate mingisugust näidet väljastpoolt Euroopa Liitu, see on loomulikult äärmiselt äh, erakorraline meede, mille puhul tuleb arvesse võtta selle majanduse iseloomu, millest me räägime ja seda, kuivõrd avatud see majandus on, kui on tegemist näiteks teenuseid pakkuva riigiga peamiselt siis võib-olla ei ole nii hea mõte liiga palju importida, pigem hiljem eksportida, jällegi see on väga industriaalühiskonnas väga on see teistsugune, nii et äh, Portugali majandusega on äh, nii, nagu temaga hetkel on. Äh, ma üritaks lühidalt vastata järjekorras, selles järjekorras, kuidas neid küsimusi esitati. ma olen nõus sellega, et jah, tõesti, me ei peaks eelarve puudujääke suurendama, ma läheksin isegi sammukese edasi, ideaalsel juhul peaksime me tegelikult üles kutsuma sellele, et meil ei oleks mitte eelarve puudujääke, vaid eelarve ülejäägid. kui me riigi ülesanded paneme paika nii, et meil oleksid äh, rahulolevad äh, kodanikud, siis see on väga õige lähenemine, kuid siis tuleb ka, peab meil olema ka paras maksumäär ja sissetulek selleks, et meil oleks tõesti tasakaalus eelarve või siis eelarve ülejääk. eelarve ülejäägid, äh, nii nagu need on Soomes või Rootsis olnud juba aastaid, Neil äh, on suur eelis, nimelt kriisi ajal on siis võimalik ka tõhusamalt äh, kriisi vastu võidelda. kuid probleemiks on see, et praegusel hetkel oleme me tõesti väga sügavas kriisis äh, ja tegemist ei ole mitte tavalise majanduslangusega, vaid me ei, sellel kriisil on väga Ehm, suur struktuuriline põhjus ja ka see, et Euroopa riikide vahel ja regioonide vahel on väga suured sissetulekute ja palgalõhed. ja seepärast kõik need äh, traditsioonilised äh, vahendid, äh, mida soovitakse kasutada, nagu näiteks kärpimine nii palju kui võimalik, ei ole lihtsalt õige lahendus, sellepärast et samal ajal ka nõudmine majanduses väheneb ja seega tõesti kriis muutub veelgi hullemaks, kui ta siiamaani on olnud. härra Schmidt, tõesti, devalveerimine on kontraproduktiivne, sest äh, see võib endaga kaasa tuua kaubandussõdasid ja kui äh, devalveeri-, min-, kui devalveeritakse vahetuskurssi, siis äh, tõesti, see toob endaga kaasa tõesti väga suuri probleeme. Põhjamaade ametiühingud on olnud väga vastutustundlikud ja üritanud seda vältida, sellepärast et nad on alati äh, äh, rõhunud makromajanduslikule vastutusele ning Euroopa tasandil me ju ei räägi enam mitte ainult riiklikest majandustest, kui me räägime vastutusest, vaid Euroopa tasandist. ja Euroopa tasandil tuleb meil mõelda sellele, kuidas käima lükata üle-euroopalisi protsesse äh, niimoodi, et kaasatud oleks äh, ka kõik äh, sotsiaalpartnerid ja seda vastutustundlikult, et me ei tooks endaga kaasa sotsiaalset dumpingut äh, Äh, vastuseks äh, maksutumpingule või fiskaaltumpingule. nii et meil tõesti tuleb kaasata terve Euroopa äh, liikmesriigi tasandil tegutsemisest ei piisa. ja viimane küsimus, ekspordist kaasa toodud majanduskasv. euroalal üleüldiselt jooksev konto on tasakaalus nii et äh, kui vaatame kogu euroala, siis meil on kõik korras, aga me räägime praegusel hetkel tõesti tasakaalunihetest äh, euroala sees ja liikmesriikide vahel, mil, millega tuleb siis tõesti ka tegeleda ja mille vastu tuleb võidelda. okei okay,, thank you very much I.... hästi. ma ei usu, et keegi veel oleks sõna soovinud, ma tahaksin teile kõigile meenutada, et teine osa meie kuulamisest toimub homme, nimelt poole kuuest kuni poole seitsmeni ja siis on meil siin Klaus Reegling ja Marko Puti, kes räägivad meile siis tõesti kogemustest nende fondidega ja tahan tänada kõiki külalisesinejaid, suur tänu teie sõnavõttude eest. mul on kahju, et kõik esinejad ei saanud korraga tulla, kuid äh, nagu ma ütlesin, kõik inimesed ei saanud ühel ajal siin kohal olla, nii et suur tänu tulemast. <laughs>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 The next item on the agenda is the järgmine päevakorrapunkt on panus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi. ma paluksin ka teid, et oleksite pisut vaiksemad. niisiis, me peame nüüd jätkama. päevakorrapunkt number üheksa, panus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi. raportöör on Jean-Paul Gauzes ning tegu on muudatusettepanekute läbivaatamisega meil täna. hääletus toimub homme selles, selle raporti kohta ja palun, Jean-Paul. suur tänu, lugupeetud esineja, ma teen lühidalt. tegemist on raporti projektiga, mis on tekitanud suuri arutelusid erinevate fraktsioonide esindajate vahel. muudatusettepanekuid on esitatud terve rida, umbes sada tükki ja oleme lõpuks jõudnud äh, kokkuleppeni ja kompromissmuudatusettepanekuteni kõige tähtsamates küsimustes on veel üks äh, problemaatiline punkt, kompromiss L, mis puudutab äh, minu algse raporti punkti number üksteist ja oleme arutlenud erinevate fraktsioonide aru, äh, raportööridega seda põhjalikumalt, iseäranis proua Peeresega ja selle lõike osas, äh, selles lõikes viidetakse komi-, tööhõivekomisjoni, äh, komisjoni pädevustele seoses äh, tööhõivega ja koos teiste raportööridega oleme otsustanud selle osa jätta tööhõivekomisjoni käsitleda ja tegeleda peamiselt EKONi äh, pädevustega ja tekst äh, kompromiss, L-i kompro-, teksti esitame äh, õige pea ja sellega vaatame üle lõike üksteist, on teatavad muudatused sisse viidud ja sellesse lõikesse, aga sellest hiljem aga tahaksin tänada ka äh, fraktsioonide äh, koordinaatorit äh, ja meie eesmärgiks on olnud midagi loetavat koostada, mis kajastab hästi parlamendi seisukohta ja võtab arvesse ettepanekuid Euroopa poolaasta kohta. oma tekstis oleme rõhutanud, et kui aluslepinguid muudetakse, ma ei räägi siin mitte valitsustevahelisest kokkuleppest, vaid tõelisest äh, lepingu muudatusest, äh, siis äh, tuleb arvesse võtta seda, et parlamenti tuleb majandussuundumuste määramises rohkem arvesse võtta Euroopa Liidus. me püüame sel aastal Euroopa Parlamendi seisukohti tugevalt väljendada võtta need vastu enamuse toetusel ja nii palju siis sissejuhatuseks minu poolt ja veel kord suur tänu fraktsioonide raportööridele hea koostöövaimu ülesnäitamise eest ja tahaksin tänada ka kõiki teisi kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, mille oleme loomulikult tähelepanelikult läbi lugenud ning püüdnud seda ühe, neid ühel või teisel moel kompromissidesse põimida, aitäh! Udo, kas sa esindad äh, Prevanche'i? Äh, jah, suur tänu, proua esimees! meie variraportöör proua Perez ei saanud kahjuks täna siia tulla, sellepärast ma tahaksin esitleda äh, tõesti tema põhilisi seisukohtadega, kui lubate, siis ma vürtsitaksin neid ka oma seisukohtadega. Te kohe kindlasti mäletate seda sõbralikku vestlust äh, Jean-Paul Gossessiga, enne kui me selle raporti kirjutamise talle äh, andsime, väga paljud mäletavad seda koosolekut, see tähendab, et meie komisjonil on tõesti väga hea kollektiivne mälu. tahaksin Jean-Paul Gossessi kõigepealt teda äh, kiita selle eest, et ta väga nutikalt ja ettenägevalt oma raporti koostas ja sellega aitas kaasa sellele, et meie komisjoni seisukohad on selles raportis peegeldatud ja ma arvan, et kui me sama kollegiaalselt ja mõistlikult ka need lahtised punktid veel läbi arutame, siis tegemist on väga tähtsa raportiga, mis pärast seda, kui täiskogu eelmisel nädalal väga kriitiliselt äh, suhtus nõukogu tegevusse ja sellesse, kuidas nõukogu usub, et on võimalik asju lahendada ka ilma ühenduse meetodita, siis äh, kujuneb sellest COSESi raportist tõesti keskseks raportiks, kus meie koda paneb paika, kuidas meie majanduspoliitilist koordineerimistööd ette kujutama, nii et suur tänu selle töö eest, suur tänu ka selle ülevaatliku lähenemise eest, mille puhul arvestatakse tõesti erinevate seisukohtadega ja me räägime siin tõesti iga-aastasest majanduskasvu aruandest. tegemist on väga tähtsa hoovaga, mida ei tohi õõnestada liikmesriikide vaatete äh, kaudu, vaid meil on vaja tõesti üleüldist Euroopa Liidu tasandil nägemust selle kohta, kuidas Euroopa Liitu edasi viia. siia hulka kuulub eelarvete konsolideerimine, aga ka kulutuste ja sissetulekute süsteemi ülevaatamine. maksualane äh, koordineerimine on ka siin väga tähtis siin on tõesti kõik teemavaldkonnad, mis on ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas, aga mis on millegipärast jäänud sahtlipõhja äh, tolmuma, kus on energiatõhusus, kuidas on tulevaste põlvkondade harimine need on kõik need tähtsad küsimused, millega meil tuleb Euroopat kaasajastada ja edasi viia ja kõik need kaasamismeetmed äh, Nende puhul peab Euroopa Parlament saama ka kaasotsustamis- ja kaasarääkimisõigus ja see on ka väga tähtis siis tuleb veel rääkida ka sellest, kuidas palkade reguleerimist äh, läbi viia, eriti just kohanemisprotsess ja kohandamisprotsessis, jah, tõesti. ma mäletan, et meie fraktsioon oli see, kes ütles, et äh, see, et ametiühingud ja sotsiaalpartnerid kõrvale jätakse, ei ole õige lähenemine, ka nende sõna tuleb äh, ära kuulata, meil ei ole võimalik kriisist välja tulla palgakärbetega. palgad äh, näitavad, äh, kui tõhus on majandus, kui nutikalt kapitali ja tööjõudu omavahel kombineeritakse ja siin üritame me raportööriga leida kompromissi ja ma arvan, et see kompromiss peaks olema selline, mille pärast ei pea häbi tundma ka tööhõivekomisjon ja ma olen veendunud, et see meil ka õnnestub ning suur tänu koostöö eest suur tänu, Silvi. suur tänu, Sharon. ja suur tänu ka Jean-Paulile tehtud töö eest ja ka hea koostöö eest. ma ei tea, kas me hakkame seda asja nüüd üksikasjalikult äh, arutama või mitte, aga mul on kolm lõiget, mis minu arvates on liiga pikad ja võib-olla me võiksime korrata seda, mida tegime rahvusvahelise koostöö kokkuleppes äh, meil on juba olemas leping, protokoll, me ei peaks võib-olla hakkama uusi asju, asju uuesti leiutama, tekitama täieli-, täiendavat ebaselgust, aga üleüldiselt ma arvan, et tehtud töö on hästi, on hea ja komisjoni pingutusi me siin tervitame, loodame peatset dialoogi ja kõigi, äh, kõigist nendest küsimustest räägitakse praegusel hetkel ka nõukogus, nii et me peame jätma endale ka pisut manööverdamise ruumi edasisteks läbirääkimisteks uh,. And on behalf of the ECR group, Mr Epping. härra Epping. Thank you, Mrs President. suur tänu meie arvamuste vahetuse käigus majanduskasvu äh, analüüsi teemadel ütlesin ma, et see muudatus ja kompromisside sõlmimise protsess äh, hävitab meie raporti algse versiooni, äh, mis minu arust äh, oleks pidanud jääma muutumatuks, teataval määral see nii ka läks, aga tegelikult oleks võinud veelgi hullemini minna. algse teksti vaim ei ole siit päris kadunud, endiselt on veel viiteid Äh, mis meile ei meeldi, ka mõningad sõnastused, mõningad kompromissettepanekud, äh, härra Kooses on öelnud, et äh, ka teiste liikmes, liikmete muudatusettepanekud on ka arvesse võetud ja see on problemaatiline meie arvates, võtame siin näiteks üldhuviteenuste küsimuses, aga ka maksustamisega ühtlustamise vallas, meie tahaksime maksustamise vallas pigem näha konkurentsi ma arvan, et äh, me peame meeles pidama, et äh, Euroopa Parlamendil on Euroopa poolaasta puhul äh, väga väike roll ja majanduskasvu analüüs on inspiratsiooni allikaks ülemkogule kevadisele, aga mitte ainus selline allikas ja ma usun, et Euroopa Parlament peaks jääma tasa mõõdukale seisukohale, nii mõõdukale, kui proua Kular tavaliselt suudab olla oma nõuetes ja härra Pullmann viitas siin kolistlikule lähenemisele ja äh, ma võin teile öelda, et meil on vaja majanduskasvu tõesti ja majanduskasv tekitab ka sissetuleku lõhesid ja erinevusi. Teile sellised sissetulekute erinevused ei meeldi, aga pole midagi parata, see on kasvava majanduse üks möödapääsmatu osa eile teie kolleeg Prantsusmaal, Prantsusmaa kandidaat Francois äh, Hollande andi, pidas kõne, Hollande pidas kõne staadionil, äh, kümme tuhat inimest kuulas seda ja ta rõhutas, et Prantsusmaa äh, põhiväärtuseks on võrdsus, aga liigse ühtlustamisega viite vaesuseni, mitte võrdsuseni, te saavutate kõige suurepärasema võrdsuse, kõik on võrdselt vaeselt ja ma ei tea, kuidas te seda nimetate egoistlikuks lähenemiseks, aga vaatame, kuhu siis äh, Francois Hollande jõuab öö, äh, oma Prantsusmaa unistusega. härra Epping, kui te tõlgendate teiste kolleegide sõnavõttude, siis ma pean andma neile võimaluse ka vastata, äh, kallis kolleeg ma ei rääkinud mitte koolistlikust lähenemisest, vaid holistlikust lähenemisest, äh, palun. ja võin teile kinnitada, et ma ei sega neid kahte kontseptsiooni omavahel, ma tean, äh, mis eristab koolistlikku lähenemist holistlikust. härra Lambert. suur tänu ja mina vastaksin äh, samuti Jan Eppingile, mina olen rakendusmatemaatika insener, mulle meeldib matemaatika, mulle meeldivad arvud Äh, sellepärast et äh, see oli minu äh, põhieriala ja hiljuti lugesin Wilkinsoni ja Dickensi raamatut The Spirit Level ja see raamat näitab, et nendes ühiskondades, kus on kõige rohkem võrdsust, kõige vähem ebavõrdsust sissetulekute küsimuses, tuleb ühiskond kõige paremini toime, mitte ainult majanduskasvu näitajate järgi, vaid nende edukus ka oodatava eluea, kirjaoskuse, kuritegevuse puudumise näitajate poolest on suurem. hea majanduspoliitika öö, kus luuakse majanduskasvu ilma millegile mõtlemata ei toimi, tegelikult mida suurem sissetulekute võrdsus, seda soodsamas seisus on ühiskonna areng, seda paremini ühiskond tuleb toime, seda näitavad viisteist või kuusteist täiesti mõõdetavat näitajat, teile võib-olla selline võrdsus ei meeldi, aga see on täiesti teaduslikult tõestatud. loomulikult poliitilised unistused võivad olla nii üht- kui teistpidised ja ettekujutused samuti, samuti, aga reaalsusest rääkides, kui võrdsus on toimetuleku näitajaks, siis äh, mina seda toetan, aga nüüd äh, Jean-Paul, juhiksin tähelepanu ühele asjaolule, kui me rääkisime majandusjuhtimise paketist, siis ütlesin, et meil on vaja seda, e, e, et äh, fraktsioonid väljendavad oma, meie parlamendi arvamust tugevalt ja meil oleks vaja Euroopa-meelset äh, lähenemist ja me peame rääkima ühel häälel sellest, mida majandusjuhtimise vallas tuleb ette võtta. ja äh, tegemist on algatusraportiga, seetõttu on selle äh, mõju piiratud, aga härra Gozes on oma ülesandega suurepäraselt toime tulnud. ma toetan selle raporti vaimu äh, ja me jätkame koostööd ka tulevikus Euroopa poolaasta on väga oluline äh, instrument, äh, mil, see on instrument, mille abil me saame ühendada meie eelarve äh, toetuse meetmeid sotsiaalsete eesmärkide saavutamisega, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisega. praegusel hetkel ei ole neid piisavalt saavutatud ja nende poole püüdlemine on olnud vähem tähtsam kui eelarve eesmärkide saavutamine, see aga aitab meil siis seda tasakaalu saavutada ja raport võimaldab meil ka äh, tugevamalt äh, oma tööd jätkata ja äh, loodetavasti härra Gozes me saavutame enamuse, Euroopa-meelse enamuse toetuse ja kompromiss L, millest siin räägiti, kui ma ei eksi, äh, kompromissi L-i osas, äh, nii palju kui te teate, siis äh, palkade määramise mehhanism on meie jaoks väga delikaatne küsimus, sellepärast et see kuulub liikmesriikide pädevusse ja ja ähm, Äh, pädevuste piire on siinkohas väga täpselt rõhutatud ja me teame ka, et äh, kui me räägime palkade kohandamisest, on vaja meil struktuuri muutusi ja äh, tööhõivekomisjon või peaks siis sellega tegelema, meie võiksime mitte sekkuda sellesse ja kui me sekkume, siis võime rõhutada, siis võiksime kõik need viited palkade äh, kohaldamisele välja võtta oma raportist. mina äh, äh, toetan sellist euroopameelset lähenemist ja seetõttu leian, et dokument on, suhtun dokumenti positiivselt. Anybody else wishing to speak? härra Šuntis soovib sõna, kas keegi veel soovib sõna, Jean-Paul, kas soovid uuesti sõna? suur tänu, proua esinaine, tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid kelle märkused on olnud positiivsed, paistab, et koostöövaim ei ole kuhugi kadunud ja ma arvan, et me saame sama koostööga nende kahe toimeku kalla, toimiku kallal tööd jätkata, selle kahe äh, õigusalase ettepanekupaketi ja minu äh, vallal võib koostööd teha, aga mis puudutab äh, holistlikku lähenemist, siis mina sain küll aru, et tegemist oli holistliku lähenemisega ja Äh, mis puudutab ka holistlikku lähenemist, äh, siis äh, jah, selles on mul oma, selles on mul oma suhtumine, aga kompromiss L loodetavasti see kompromiss on kõigile vastuvõetav, me jätaksime selle tööhõivekomisjoni pädevusse ning ise sõnastaksime selle lõike üldisemalt, üldisemal moel suur tänu ja hääletame selle dokumendi üle siis homme ja loodetavasti täiskogu äh, veebruari osaistungjärgul äh, jõuab see ka täiskogu ette. järgmine päevakorrapunkt on arvamuste vahetus Taani äh, ECOFIN-i eesistujaga ja teeme väikese pausi, kuni me saame äh, kõik asjad korraldatud ja ka minister jõuab kohale. Äh, ärge lahkuge, see võtab vaid paar minutit. Thank you very much um.... suur tänu. nagu te teate, siis äh, on meil tavaks, äh, et ECOFIN-i eesistuja oma eesistumise aja alguses tuleb meie komisjoni, et tutvustada oma eesistumise programmi ja eesootavaid väljakutseid äh, ja tavaliselt on sellised arvamuste vahetused suurepäraseks võimaluseks meie majandusdialoogi edendada, nagu näete, meie majandusjuhtimise kuus paketis on seda esile toodud ja on rõhutatud, kuidas majandusjuhtimise raamistikku ellu viiakse ja makromajanduslikku tasakaalustamust, tasakaalutama, tasakaalustamatust praktikas kõrvaldatakse ja teie, te olete juba näinud esimest dokumenti, tutvustavat dokumenti äh, eesistumise prioriteetidest, nii et äh, seetõttu on teil lihtsam küsimusi esitada, härra proua minister, teil on võimalus äh, järgneva kümne minuti jooksul teha väike sissejuhatus. suur tänu, lugupeetud esinaine, teie komisjon on Äh, edu saavutanud äh, ja on ajast ees, äh, alustasite minut enne seda, kui ma tegelikult pidin oma tööd alustama ja väga tore, kui me niiviisi kiiresti tööga pihta hakkame, kõik peaksid nii tegema, kõigepealt proua esinaine tahaksin teid õnnitleda teie äh, taasvalimise puhul, kohtusin teiega Strasbourgis, äh, kohtusin ka paljude komisjoni teiste liikmetega ja meie äh, arutelu oli eesistumise ettevalmistamise seisukohast väga viljakas sellepärast, et loomulikult on küsimusi, kus meie, meil on vähem ühisala nii-öelda, aga on ka küsimusi, kus meie koostöö on tähtis, kus meil on kaasotsustamisõigus, tegemist on tähtsate päevakorraliste küsimustega ja selline öö, avatud otsekoheste kummaliste küsimuste öö, esitamise voor on kasulik ja me saame parema ettekujutuse üksteise seisukohtadest. tahaksin tutvustada teie, teile meie eesistumise programmi. meil on neli peamist prioriteeti kõigepealt äh, loomulikult äh, majandusjuhtimise reformi elluviimine praktikas äh, leian, et on väga oluline demonstreerida, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult otsustusmehhanism, vaid tegemist on ka äh, organiga, mis tegeleb praktikas nende eeskirjade elluviimisega, mis muudavad meid ümbritsevat maailma. ja see tähendab seda, et kavatseme teha tõsiselt tööd selle kuus paketi kallal, kus oli oma tähtis osa mängida ka Euroopa Parlamendil ja kavatseme tõsist tööd teha ka Euroopa poolaasta küsimuse kallal, sellest räägiksin hiljem täpsemalt. teiseks, finantsvaldkonna reguleerimise tugevdamine ka siin on meil mitmeid äh, ühisvaldkondi, ühisülesandeid äh, ja mitmed portfellid äh, meie töölaual on ühised, kavatseme tööd teha selles vallas. ja kolmandaks, tugevdatud maksualane koostöö. Te teate ju, mis meid ees ootab, räägiksin ise sellest hiljem täpsemalt. ja neljas prioriteet on meil ähm, järjepidev seisukoht, Euroopa Liidu seisukoht G kahekümnes, me tahaksime G kahekümne kohtumise põhjalikult ette valmistada, nii et kõik liikmesriigid tunneksid, et äh, nad on äh, saanud kaasa aidata selle mandaadi kujundamisele, millega me Euroopa G kahekümnes osaleme. ja väga palju aega kulub äh, tõenäoliselt äh, ka äh, üheteistkümnenda detsembri otsuste elluviimisele. parlament on uurinud meie läbirääkimisi ja täna loodetavasti astume sammukese edasi ja saame esitada kolmeteistkümnendal, pärast kolmeteistkümnendal jaanuaril valitsusjuhtidele esitatud ettepanekut meie eesmärgiks on fiskaaldistsipliini tugevdamine, et parandada stabiilsust majanduse vallas ja stabiilsust fiskaalvaldkonnas põhimõtteliselt on meie eesmärgiks tugevdada, suurendada majanduskasvu ja aidata kaasa töökohtade loomisele. ja see mehhanism, mida me tahame käivitada, on äh, usalduse äh, suurendamine Euroopa äh, Liidu majandusse, mida suurem on usaldus, seda rohkem on oodata investeeringuid, nii ei reageeri mitte ainult turud, vaid ka tarbijad ja ettevõtted ja meie äh, homses päevakorras äh, on ka majanduskasvu küsimus. sellepärast, et äh, fiskaalkonsolideerimisest üks iseenesest üksi ei piisa, seda on küll vaja, kuid me peame rääkima, kuidas seda teha arukalt Äh, kuidas seda parimal võimalikul moel teha nii, et me samal ajal ka suurendame majanduskasvu, me tahame siis ühelt poolt üles ehitada usaldust, tekitada usaldust äh, ning kanda hoolt selle eest, et kui me kulutame, teeme seda arukalt äh, ja kui kärbime, siis kärbime ainult sealt, kus see on hädavajalik. ja parema fiskaalkooskõlastamise üks osa on noh, loomulikult läbirääkimised kahe konkreetse õigusloomelise ettepaneku teemadel. Euroopa äh, slängis äh, räägitakse sellest juba kui kaksikpaketist või two-pack'ist me peame kandma hoolt selle eest, et meil oleksid äh, ühised eelarveplaanide sätted ning äh, tugevam järelevalve liikmesriikide äh, üle, kellel on tõsiseid raskusi, selle eesmärgiks on finantsstabiilsuse suurendamine. kavatseme teha Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd ja eesistuja eesmärgiks on saavutada ühisseisukoht ECOFINis veebruaris ja seejärel jätkame läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. lisaks sellele on Taani eesistuja koostöö jaoks oluline see, et majandusalane koostöö tulevikus on suunatud ka majandusjuhtimise raamistiku äh, parema, äh, paremale rakendamisele, seda kavatseme teha kahes äh, etapis, esimene etapp algab nüüd kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsiga ja järgmine samm on märtsikuine riigipeade kohtumine, homme räägime sellest uuesti, veebruaris samuti. ja te olete näinud meie töökavasid vahetult enne märtsikuist valitsusjuhtide kohtumist toimub ka kohtumine ka teiega, nii et me saaksime Euroopa Parlamendi märkusi ka arvesse võtta. ja ma loodan, et see tagab sujuvama arutelu, sujuvamad läbirääkimised, kui parlament ja nõukogu on enne otsustusprotsessi, meie otsust, isiklikku otsustusprotsessi juba omavahel rääkinud ja siis äh, finantsvaldkonna reguleerimine ja prioriteedid selles valdkonnas, me oleme andnud endast parima, et kõik need teemad, mis on olnud meie päevakorras varem, kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi õppetunnid ja nii edasi ja nii edasi, äh, ei jääks kuskile nurka, hukka. me jätkame tööd selles vallas ja Euroopa Parlamendi roll finantsvaldkonna reguleerimise küsimuses on väga tähtis. oluline on meie jaoks pankade kapitalinõuded, krediidireitingu agentuuride määrus, nendes küsimustes ähm, püüame saavutada nõukogus kokkuleppe, püüame saavutada kokkuleppe ka äh, parlamendiga ning loodetavasti äh, Äh, saa-, õnnestub meil teha tööd ka kriisijuhtimise äh, küsimuse kallal finantssektoris ja me ei tea täpselt, kuidas sellega läheb, aga loodetavasti meil õnnestub teatavat edu selles küsimuses saavutada. nagu te teate, äh, me töötame praegusel hetkel tõsiselt selle kallal, et viia lõpule trialoog Euroopa turu infrastruktuuri määruse teemal. kõik me tunneme seda EMIR-i nime all loodetavasti me jõuame triloogi käigus lõpule ka hoiuste tagamise skeemi ja dokumendi käsitlusega. Need on suurepärased äh, näited meie tihedast koostööst äh, meie ühises töövaldkonnas ja loodetavasti jõuame ka kokkuleppele. ja loodetavasti äh, on meil mitme ja, ja lisaks on meil ka teisi, palju teisi ja reguleerimisalaseid algatusi, finantsinstrumentide turgude direktiiv, MIFID ja samuti ka turu kuritarvitamise eeskirjade, eeskirjade küsimus. ja siis äh, maksuküsimuste äh, alane koostöö äh, on meie päevakorras tähtsal kohal, kavatseme ka seal mitmeid algatusi teha ja üks äh, valdkond, äh, mida tahaksin mainida, on energiamaksustamise direktiiv, kuivõrd see on väga oluline element, mis aitab meil saavutada meie ambitsioonikaid kliima- ja energiaeesmärke. sellest on räägitud äh, väga palju, aga meie loodame, et meil õnnestub selles küsimuses pisut edu saavutada ja ma ootan huviga ka teie kommentaare samuti jätkame tööd komisjoni ettepaneku kallal finantstehingumaksu teemal. nii, et järgnevad läbirääkimised oleksid teavitatud läbirääkimised ja samuti ka meie, meie ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas. selles valdkonnas loodetavasti õnnestub meil saavutada kulude vähendamine ettevõtete jaoks äh, siseturul. ja lõpetuseks, äh, kui me oleme kõik, kõikide nende asjadega ühele poole saanud, äh, siis õnnestub meil ehk ka püüelda ka Euroopa Liidu esindatuse küsimusele üle maailma. meie ülesandeks on tagada, et Euroopa räägiks ühel häälel ja ühtselt äh, ja nende liikmesriikide hääl, kes ei ole äh, G kahekümne äh, iseseisvad liikmed, peab olema ka kuuldav ja ma arvan, et see tekitab, aitab kaasa selle tunde tekitamisele, et kahekümne seitsmest liikmesriigist koosnev Euroopa Liit teeb tõsist tööd üheskoos ja väga palju räägitakse sellest, milline on meie Euroopa, milline on Euroopa identiteet ja kui me räägime nüüd sellest äh, fiskaalpaketist äh, äh, kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus, samal ajal kui meil on oma euroala liikmed ja, ja, ja nii edasi, me peame koostööd tegema kõikide osapoolega, kahekümne seitsme liikmesriigiga ja loomulikult ka parlamendiga, sellepärast et kõik see aitab meile kõigile kättesaadavaks muuta seda Euroopa identiteeti, ootan juba pikisilmi meie koostööd ja ootan koos ka meie ja ootan pikisilmiga meie praeguse arvamuste vahetuse jätku, kuivõrd esinaisele, esinaine juhatas selle nii positiivses vaimus sisse. jah, ja nüüd siis äh, kõigepealt fraktsioonide koordinaatorid või äh, fraktsioonide esindajad äh, ja siis teised. ja lisaks koordinaatoritele nimekirjas Astrid Lünnik, Tolstoian, Podimata, McCarthy, Olle Schmidt, Roberta Galtieri ja Wolf Klints. kas keegi soovib veel sõna? Anni, sa oled juba nimekirjas? nii, väga hea. siis kõigepealt Jean-Paul suur tänu, äh, proua esinaine, äh, suur tänu, proua minister, kõigepealt äh, lubage mul soovida teile tere tulemast meie komisjoni ja head uut aastat ja Äh, head esimest poolt aastat te äh, olete meile oma töökava ette lugenud, igav teil küll ei hakka, võib öelda, ja Taani eesistumine loodetavasti äh, näitab üles head tahtmist, te tahate meie erinevate tähtsate küsimustega ühele poole saada sellel tähtsal ajal. mul on teile paar küsimust, mis loodetavasti pole aegunud. kõigepealt Äh, mis puudutab seda kaks paketti. proua Ferreira, keda siin praegu ei ole, äh, on koos minuga äh, raportöör ühe teksti teemal kaks paketis ja ma võin teile öelda, mida parlament kavatseb teha. kõigepealt me tahaksime konkreetseid ettepanekuid teha, mis oleksid vastuvõtavad kahele või kolmele osapoolele, komisjonile, parlamendile ja nõukogule. ma arvan, et et äh, nõukogu peab saama ka oma äh, arvamuse sekku ütlema, nii et väga kaugele ma komisjoni, äh, nõukogu rahuldamises ka ei läheks, siis sellesse kahte toimikusse tahaksime rahvusvahelise kokkuleppe võimalikult palju elemente sinna kaasata ja see muudab siis meie Euroopa õigusraamistiku keerulisemaks ja me kavatseme nendes kahes äh, ettepanekus kaasata võimalikult palju äh, elemente sellest, mida komisjon on ette pannud. see muudab meil loodetavasti töö kergemaks ja äh, riikidevahelised kokkulepped saavad kajastatud, teeksin teile ettepaneku euroala äh, riikide kohta, kellel on tõsiseid raskusi, meil oleks vaja äh, eraldi juriidilist režiimi, äh, mida, sellist, mida rakendatakse raskustesse sattunud ettevõtete puhul ja Ameerika Ühendriikides kutsutakse seda chapter eleven, üheteistkümnes peatükk, see oleks täitsa uus mõte, aga praegusel hetkel puudub meil tõeline juriidiline äh, raamistik äh, sellisteks juhtudeks ja uued mõtted on ju väga teretulnud, aga igal juhul soovin teile äh, edu ja loodetavasti eesistumine läheb tõhusalt ja pragmaatiliselt uh,. The minister would like me to collect a few questions so.... ja proua minister tegi ettepaneku, et me koguksime mitu küsimust, nii et ma annan teile veel sõna. palun. Madam Council President lugupeetud eesistuja, äh, tere tulemast ka Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt. soovime teile edu ja väga, me katsume esitada häid mõtteid selle kohta, kuidas lahendada probleeme, mis on, vajavad lahendamist. Teie avaldus oli teie avaldust võiks kasutada järgmise kuue kuu paradigmaks, paradigmana. Te ütlesite, et kasutagem arukavamalt ja kärpigem valivamalt ja ettevaatlikumalt seal, kus seda on tõesti vaja. ja kui see on tõesti kokkuvõte teie soovidest, siis on see tõesti suurepärane aga see fiskaalpakett, mis aitab meil seda saavutada, kas te võiksite seda täpsustada, kas te võiksite ka täpsemalt mainida, milliseid artikleid me saaksime kasutada äh, selleks, et äh, kõike seda äh, täpsustada ja praktikas ellu viia? ja kui seda kõike on liiga palju, siis võib-olla me peaksime keskenduma meie majanduskasvu analüüsile selleks, et põhjendada teie ja tugevdada teie lähenemist. Te saate aru küll, mida ma mõtlen, praegusel hetkel ta on meil met-, metoodikate kokkupõrge, meil on ühenduse lähenemine, ühenduse meetod ja kus on kaasatud parlament, liikmesriikide parlamendid ja siis liikmesriikide oma lähenemised, võib-olla me peaksime äh, Äh, rakendama sellist küpsemat Euroopa mitmetasandist, tasandist äh, valitsemise juhtimisstruktuuri, äh, mis võimaldab meil meie probleeme piisavalt põhjalikult käsitleda ja majanduskasvu analüüsi kasutamine ka kriisiolukorras proua minister. Well, I'll take the question in any order that the, the chairwoman uh, wants usually jah, ma, ma vastan siis küsimustele äh, järjest. Äh, äh, kui me võtame mitu küsimust korraga, siis võib-olla te saate vähem aru, kui ma täpselt teie küsimustele ei vasta. aga tõhus ja pragmaatiline on väga olulised omadussõnad äh, meie töö kohta. Äh, praegusel hetkel äh, on meil mitmed erinevad mehhanismid, mida me tahaksime koos rakendada. majanduskasvu ja stabiilsuspaketti on uuendatud, meil on SIK kuus pakett ja nii edasi ja nii edasi ja siis on meil veel see ka valitsustevaheline protsess, kus Äh, väga paljud äh, meie meetmetest tuuakse tagasi koju nii-öelda, nii et liikmesriikide parlamendid äh, saaksid vastu võtta oma meetmed ja rakendada oma järel- ja kontrollimeetmeid seejärel. ja ma arvan, et me peaksime üksteist aitama selle, selles, et me peame üheskoos hoolt kandma, et need erinevad elemendid ei satuks omavahel vastuollu ega satuks vastuollu ka meie aluslepinguga. ma arvan, et see fiskaalpakett Äh, ja fiskaalrakendus äh, on äh, praegu olnud tõhus ja mulle meeldib see kokkuvõte arukalt kulutada ja ettevaatlikult kulutada ja seda peab mõtlema mitte ainult liikmesriikides, vaid ka Euroopa Liidu eelarve küsimuses sellepärast, et üks kasvumootor võiks olla näiteks kanda hoolt selle eest, et teadusuuringud ja areng on meie prioriteetide seas tähtsal kohal. ja kui me räägime igastest majanduskasvu äh, analüüsist ja sellest äh, äh, fiskaalpaketist, siis nad ei välista teineteist, homme, kui kohtuvad rahandusministrid, siis oleme palunud ministritel ette valmistada äh, seda, ettekandes sellest, kuidas nemad arukalt kavatsevad oma eelarvet tugevdada, millised on äh, nende välja pakutud meetmed, tõesti selleks, et usaldust tekitada, on vaja äh, tugevdada, kuid äh, lisaks sellele on vaja usalduse tekitamiseks keskenduda ka majanduskasvu suurendamisele ja tööhõive suurendamisele ja loo-, ja ma olen kindel, et esitatakse mitmesuguseid erinevaid äh, mõtteid ja ideid, aga meil on kõigil ühine eesmärk, meie Euroopa majanduse stabiilsemaks muutumine ja majanduskasvu ja tööhõive suurendamine, sellepärast et praegusel hetkel on prognoosid vägagi sünged ja me peame kandma hoolt selle eest, et me majanduskasvust rääkides ei keskenduks mitte ainult keskpikale ja pikale perspektiivile, vaid ka lühikesele perspektiivile. okei okay, um,, I have lost the list, come back. There is more names being added to it by the minute um,. Okay. siia lisandusid just mõned sõnasoovijad, palun Silvi. Äh, suur tänu, suur tänu, proua minister, äh, tere tulemast siin ja edu teile ja teie töös, ütleksin kiiresti kahte äh, asja. lahkus, valitsustevahelistes, valitsuse vahelises kokkuleppes on üle võetud üks osa sellest kuus paketist ja äh, ma saan aru, et juriidiliselt on, on, kuna kõik äh, kuus paketi, äh, kõiki elemente, mida me soovisime, ei ole saanud kuus paketti võtta, kuid kuus paketil on kaks elementi, mis on meie parlamendi jaoks väga olulised ja eesistuja loodetavasti edastab selle sõnumi, et kui me teeme sellise kahekümne viie või kahekümne seitsme lepingu, siis äh, see ei tohi mõjutada meie makromajanduslikke eesmärke ja me ei tohiks äh, ja Euroopa Parlament äh, on toonud sisse majandusdialoogi mõtte, kui ei ole enam automatismi, siis meil on vaja rohkem arutelusid. automatism on kodanike silmis selline äh, demokraat- te,, tehnokraatide maailma äh, musternäidis, kus tehnokraadid vajutavad nupule äh, ja ma arvan, et äh, me peame pigem tugevdama seda, mida Nõukogu ja ka Euroopa Parlament on ühiselt üles ehitanud ja mitte, me ei peaks pöörduma tagasi kõige primitiivsema algpunkti juurde ja me ei tohiks siinkohal juba võidetud teel kaotada. ja Teie koduriiki tuuakse alati välja kui suurepärast eeskuju äh, ja väga hea, et teie olete eesistuja rollis, kui me räägime paindlikkust äh, ja turvalisest äh, tööturust, tööhõivest ja nii edasi Taani näidet tuuakse alati eeskujuks, kuid seda tuleks rakendada ka pragmaatiliselt, et välja töötada äh, sobivad lahendused äh, meie kodanikele, kes ei ole suutnud veel leida äh, oma õiget kohta tööturul. nüüd on meil tohutu hulk küsimusi siia tulnud, nii et kui ma neid paari-kolme kaupa ei võta, siis me oleme igal juhul suures hädas, nii et palun jätkame. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu, proua minister, et te tulite meie juurde. ma tean, et me oleme juba turu infrastruktuuri õigusaktidest rääkinud, see on jäänud teie eesistumise ajaks, nii nagu teisedki siin oleme me kursis kõikide diskussioonidega, mis käimas on, mul on hea meel, et te olete valmis leidma nendele aruteludele lõppu, eriti võttes arvesse seda, et väga paljud praegusel hetkel turgudel toimuvad vahendid jõuavad selle aasta lõpus lõpule. mulle tundub, et liikmesriigid on tegelikult valmis oma meelt muutma ja nad on praegusel hetkel äärmiselt järjepidematud ning sellest seisukohast lähtudes tekitab mulle pisut muret asjaolu, et äh, tegelikult on on kommenteeritud erinevate valdkondade rolli ja on hakatud erinevalt mõistma nende rolli. meil endil ei ole mingisugust probleemi sellega, aga kuidas neid küsimusi lahendada nüüd põhimõtteliselt viimasel hetkel, erinevad erinevates liikmesriikides, riikides kesi, kerkivad esile uued tegijad ja uued küsimused ning kui me nüüd ei leia mingisugust võimalust jõuda kuidagigi kokkuleppe, kokkuleppele väikestes küsimustes, kuidas te kavatsete MIFIDite osas kokkuleppele jõuda? tõesti väga raske on nii-öelda taga, taha, tagasivaate peeglis põhjal mingit analüüsi teha, aga me räägime praegu Euroopa poolaastast ja fiskaalkokkuleppe küsimustest, nii et põhimõtteliselt me peame vaatama, missuguses kontekstis kõik asjad toimuvad ja võtma kõigi otsuste tegemisel arvesse ka konteksti olemasolu. igal juhul on äärmiselt oluline see, et meil oleks alati olemas poliit-, poliitiline arutelu. täpselt nii, nagu me praegu arutame aluslepingute muutuse üle, sellepärast et vastasel korral ei ole meil mingisugust ühist keelt selles osas, mida me soovime üldse saavutada. kui ma võiksin taas kasutada Taani näidet, meie eelarve eesmärgiks selleks aastaks oli konsolideerida ja investe-, investeerida, sellepärast et meie oleme täiesti kindlalt veendunud, et meil on vaja teha mingisugune muutus meie majanduses ja me peaks, peame selleks peame selleks investeerima infrastruktuuridesse, sellepärast et see annab töökohti nii tänapäeval kui ka tulevus, tulevikus, samuti tagab paremad koolid, parema transpordi ja nii edasi. me ei ole muidugi seda olukorda täielikult lahendanud, aga see on vähemasti üks võimalus panustada. nii et põhimõtteliselt saavad investeeringud ja mõnedes küsimustes kokkutõmbamine väga hästi ühel ajal toimida, võib toi-, investeerida näiteks rohelistesse lahendustesse, haridusse ja teistesse sarnastesse valdkondadesse. mõned küsimused jätkuvalt ootavad lahendusi praegusel hetkel. oleks hea, kui me suudaksime leida niisuguse kompromissi, et kõik oleksid rahul. me ilmselt ei leia praegu kõige paremat lahendust, aga meil on tarvis leida kompromissi, on tarvis leida kompromiss nii kaua kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, sellepärast et sellest kompromissist peame me ju edasi minema ning laiemas perspektiivis vaata-, vaadates minu arvates peaksime me näitama, et kahekümne seitsmel liikmesriigil on võimalik omavahel kokkuleppele jõuda või omavahel kompromissidele jõuda, sellepärast et niisuguse sõnumi edastamine maailmale ja turgudele, et me suudame niisuguseid otsuseid vastu võtta, on väga olulise tähtsusega hästi, palun, Sven. esiteks äh, roheliste nimel tervitan teid meie komisjonis. meil oli juba võimalus ka isiklikult arvamusi vahetada, suur tänu teie külaskäigu eest, soovin teile ka head eesistumisaega. ilmselt on teie sektor kõige keerulisem praegusel hetkel, nii et soovin teile nii õnne kui ka julgust ja vaprust. mul on põhimõtteliselt kaks küsimust. üks nendest puudutab hiljutist rahandusministrite ettepanekut, Saksa ja Prantsusmaa rahandusministrite ettepanekut nõrgestada Basel kolm seadust, kuna te nimetasite, et see on üks teie prioriteete siis nemad põhimõtteliselt pakkusid välja pikendada mõningaid küsimusi. meie arvates baasel kolm on miinimum, mida tuleb rakendada, seda ei tohiks lahjendada ja mõned liikmesriigid, näiteks nagu Ühendkuningriik, tahavad pigem, et rakendamine oleks karmim, kui baasel kolm ette näeb, nii et ma tahaks tõesti teada, mida teie arvate. kas te pigem tahaksite, et Basel kolme rakendataks karmilt ja sooviksite, et liikmed, liikmesriigid võtaksid vastu karmimad miinimumstandardid või olete te teist meelt? nüüd teine küsimus. loomulikult meil on praegu tulipunktis maksustamise küsimus ja kui te tahate maksustamise küsimustega edasi minna, siis ma pean ütlema, et mitte kõik eesistujad ei tegelenud maksustamisega esimese prioriteedina ning meil on väga hea meel, et teie kavatsete seda teha, aga praegusel hetkel FTT ehk siis finantstehingute maks puudub täiesti teie sellest nimekirjast ning ma tahaksin teada, mida te finantstehingute maksu osas kavatsete teha, kas te soovite, et seda hakataks rakendama ja nõukogus jõutaks selles küsimuses kokkuleppele ning kas teil on ka mingisuguseid ideid selles osas, kuidas saada lahti sellest plokist, mis nõukogus hetkel valitseb? nii et missugused võimalused on teie arvates parimad ning millises suunas te kavatsete liikuda? ning viimane lihtsalt äh, kommentaar, mitte küsimus ma saan aru, et keegi ei nõua praegu üle mõistuse käivaid lahendusi, aga me oleme ka varem hääletanud, näiteks kohustuslik vahendamine peaks olema olemas ja kuigi mõned liikmesriigid tegelikult ei taha, et me oleme Euroopa järelevalveagentuuridele andnud võimaluse üle vaadata ja hinnata olukorda, nii et ma tahaksin näha, et te suudaksite suruda peale niisugust tugevat üle-euroopalist järelevalvet, milles me oleme juba varem kokku leppinud. aitäh, ma näen, et kuues keegi sõna ei soovi, nii et palun, Arstrid, sina oled viimane. suur tänu, proua esinejana. lugupeetud proua minister. Te mainisite siin energia rahastamise toimikut ja rääkisite sellest, et sellel on oma tähtis roll ka kliimamuutuste kallal tehtavas töös ja energia maksustamise äh, vallas olen ka mina äh, raportööriks ja praegusel hetkel see küsimus on ka nõukogus äh, toppama jäänud, nii palju olen mina kuulnud sellest, väga paljudel liikmesriikidel on reservatsioonid selles küsimuses ja ähm, sotsiaaldemokraatide hulgas on ka äh, esitatud mitmeid äh, muudatusettepanekuid äh, selle komisjoni ettepaneku vastu ja see on teie enda äh, valitsuse fraktsioon ja kas tõesti Taani eesistujana suhtub tõsiselt oma töösse selle toimiku kallal, vastupidiselt eelmisele eesistujale? kui tõesti usute, et teil õnnestub saavutada edu, siis kuidas kavatsete seda teha, kuidas kavatsete ületada äh, Äh, selle äärmiselt suure vastasseisu äh, sellele toimikule, mina ei tea veel, kuidas äh, meil siin õnnestuks saavutada enamus, loomulikult mitte komisjoni seisukohtade läbisurumiseks, vaid minu enda seisukohtade läbisurumiseks. ikka. aga millist kompromissi teie oskate ette kujutada, sellepärast et me peame arvesse võtma ka komisjoni ettepanekute tagajärgi iseäranis, kui me võtame arvesse komisjoni ettepanekut proportsionaalsuse äh, küsimuses ja äh, proportsionaalsuse põhimõte, see on ju see, mis tõesti üüratult mõjutaks äh, hinnatõusu äh, diisel, äh, diisli hinnatõusu äär-, iseäranis ja te teate, millised on autotööstuse seisukohad selles küsimuses. Te ütlesite, et see on tõesti tähtis küsimus teie jaoks, kas teil tõesti on ettepanekuid, mis äh, meid sellest tupikseisust välja äh, tooksid äh, ja võib-olla me võiksime pead siis kokku panna ja mina äh, üritaksin parlamenti veenda hoolimata sellest, et ma tean, et me saame ainult oma arvamuse öelda ja te võite seda lihtsalt eirata, kuid äh, siiski meie püüame selles küsimuses konstruktiivset koostööd teha. ma võiksin ka lihtsalt öelda, et me oleme nõus härra Goebbelsi ja, ja härra Langeni muudatusettepanekutega ja, ja kõik. Yes, uh, on, on the last uh, uh on viimase energia maksustamise ajal mul oli väga hea meel, et olemas oli väga suur tahe kompromissile jõuda. mul on võib-olla terve hulk igasuguseid illusioone, aga sellist illusiooni mul ei olnud, et me selle ilma muutusteta vastu saame võtta. igatahes nüüd me töötame tehnilise poolega, üritame välja töötada, kus kohas seda kompromissi kõige parem oleks teha, sellepärast et nagu te olete ka siin väga selgelt seletanud, asi ei ole vastuoluline, terve hulk asju on tarvis paika panna, mitte ainult äh, kliima ja kliimamuutusega seoses, vaid samuti konkurentsivõime riikide vahel ja muud niisugused küsimused. ma igal juhul ootan väga suure huviga, kuhu me jõuame, sellepärast et see näitaks ka võimalust üksmeelele jõuda, mis on vajalik maksuküsimuste osas, nii et sellega töötamine pakub mulle suurt huvi, suurt huvi. nüüd küsimus kapitalinõuete kohta. ma ei tea veel päris täpselt, missugune see Saksa-Prantsuse ettepanek üksikasjalikult hakkab välja nägema. komisjoni ettepanekut lugedes tundus mulle, et saavutatud on õiglane tasakaal erinevate positsioonide vahel, kas see kapitalinõue peab olema rangem või siis mitte nii range, aga ma arvan, et me peame sellesse süvenema ning selle väga tihedas omavahelises koostöös läbi töötama, sellepärast et seda on nüüd arutatud juba mõnda aega, kuidas rakendada Basel kolme Euroopa kontekstis ning tõesti oleks väga hea, kui me saaksime lõpuks ka edasi minna, nii et kui ma olen põhjalikult läbi vaadanud Saksa ja Prantsusmaa ettepaneku, siis võime me edasi arutada seda, kuidas on võimalik kompromissile jõuda, aga praegusel hetkel on lähtepunktiks seisukoht, et komisjoni ettepanek on tasakaalus ettepanek ning sealt me läheme edasi oma tegevuses, tegevuses. ma tegelikult nimetasin finantstehingute maksu ja ütlesin, et me töötame sellega, nii nagu me töötame ka terve hulga teiste ettepanekutega. loomulikult tegu on väga poliitilist laadi küsimusega ja kui riigid soovivad, siis me võime selle päevakorras ka ettepoole tõsta, aga ma arvan, et sellest, kas me ta päevakorras ettepoole tõstame või ei, ei muutu riikide seisukohtades mitte midagi. loomulikult võime me päevakorda võtta uusi ideid, aga peamiselt on eesistuja ülesanne tagada see, et kõik need ettepanekud, mis meieni jõuavad, saavad läbi uuritud niimoodi, et me võiksime pidada poliitilist arutelu, kui me nende asjadeni jõuame. ma panin ka tähele, mida te ütlesite. see on just üks selline asi, mida me praegusel hetkel arutame, ma võtan selle endaga, endaga kaasa ja ma tulen teie juurde tagasi juba täpsemate seisukohtadega, suur tänu. Thank you very much um,. Look, colleagues, you are still putting suur tänu, kolleegid, te soovite ikka veel sõna, ma ju ütlesin, et kõnelejate nimekiri on nüüd suletud, kes ei ole siiamaani öelnud, et nad sõna soovivad, ei saa, ma ütlen, kes siin on veel. Uh, Ivo Strežek, Olle Ludvigson and Elisa Ferreira and then there is a member here from another. ja siis siin on veel üks teise komisjoni liige, kellele me võime sõna anda alles siis, kui meil on või aega, aga kui ei, siis kahjuks ei saa suur tänu, proua minister, mina tahaksin loomulikult ka teile soovida väga edukat eesistumise aega. mul on üks küsimus, millele soovin teie tähelepanu juhtida. nimelt, kas te olete näinud öö, raportit, mis käsitleb Fiskas programmi aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Komisjon on tulnud nüüd välja fiskaal programmiga ja see peaks siis olema programm, mis toetab erinevates liikmesriikides koolitusi ja muud sarnast ning siis on ka välja töötatud customs programm, mis peaks siis tolliameteid toetama. me teame, et nõukogus on mitmeid liikmesriike, kes soovivad Fiskas programmi jällegi nagu varasematel perioodidel lahutada eraldi rahandus ja tolliprogrammiks. Nad juba saatsid selle ettepaneku, et need programmid pandaks taas kokku. niisugune ettepanek on ka saadetud ning mina tahaksin teada, et mida te arvate ja ma pöör-, tahaksin just juhtida teie tähelepanu sellele asjale ja öelda, et väga oluline oleks saada nõukogu seisukoht selles küsimuses võimalikult kiiresti. aitäh, palun, Anni suur tänu, Sharon, ja suur tänu, proua minister, siia tulemast. suur tänu ka sissejuhatava sõnavõtu eest, soovin teile eesistumiseks kõike kõige paremat. ma kahjuks kardan, et kuna ma olen raportöör finantstehingute maksu osas, siis pean ma natukene peale käima siin teile. ja ma kordaksin sedasama, mida ütles juba Sven, aga ma ei rõhukski mitte niivõrd eesistuja positsioonile, kuivõrd Taani seisukohale, sellepärast et üsna selge on, et Taani koos ülejäänud kolme riigiga, Ühendkuningriik, Rootsi ja Tšehhi kuuluvad siis, kuulub siis nende riikide hulka, mis on väga tugevalt Euroopa Liidu finantstehingute maksu vastu. nii et minu küsimus on siis praegu see, et kas see on põhimõtteline vastuseis niisuguse maksu kehtestamisele euroopa liidu tasandil või on teil mingisuguseid konkreetseid vastu vastuväiteid sellele maksule niisugusel kujul nagu komisjon on selle välja pakkunud ning teiseks ma tahaksin öelda et need ettepanekud on tegelikult vägagi ühilduvad teie sotsiaalagendaga, mis on üks Taani eesistumise aja neljast prioriteedist, kuna te rõhutasite ju ja ka teie peaminister rõhutas Strasbourgis eelmisel nädalal, et niisuguste tingimuste loomine, et sotsiaalseid hüvesid jagataks paremini, ja et oleks võimalik vältida uue finantskriisi tekkimist, on loomulikult väga positiivsed elemendid äh, finantstehingute maksu valguses vaadates ning lõpetuseks veel, kas teie arvates on elujõuline variant, kui ühel riigil on niivõrd suured ja tugevad vastuväited, kas on siiski elujõuline võimalus jõuda mingisugusele kompromissile ja luua ühine alus niimoodi, et see ettepanek tegelikult ikkagi leiaks õiglast käsitlemist. suur tänu. Uh, yes, first of all, I uh, thank you very much for bringing our. Suur tänu. suur tänu, et juhtisite tähelepanu uh, tolli uh, küsimusele me kavatseme selle küsimusega ka tööd teha ja teiseks tahaksin tänada äh, teid tähelepanu eest, kuid äh, mis puudutab finantstehingu maksu, siis seisukohad on äh, on märkimisväärsemalt üksikasjalikumad äh, ja kirevamad äh, kui lihtsalt, et ühed, äh, üks riikide rühm on ühel seisukohal ja teine riikide rühm teisel seisukohal. tegelikult Äh, on need, kes on vastu, on need, kes on poolt, aga on ka terve rida erinevaid seisukohti vahepeal, mis on üsnagi loomulik. aga me peame läbi viima ka need protsessid, mida me alati läbi viime, äh, tehniline analüüs äh, põhjalik, mis aitab meil poliitilisi arutelusid uutest andmetest lähtuvalt jätkata. ja minu meelest see on äh, täiesti enesestmõistetav ülesanne eesistuja jaoks, sõltumata sellest, millised on erinevate liikmesriikide seisukohad. Äh, me püüame nüüd äh, ülesannet äh, kõrgusel olla. Äh, me püüame kanda hoolt selle eest, et äh, kõikide häält oleks kuulda võetud, et meil oleks tõesti hea poliitiline arutelu ning kõik oleksid teavitatud kõigist asjaoludest. nüüd meil on siis tehnilised analüüsid ja lõppkokkuvõttes tegutsemine lähtub meie parimatest hinnangutest. väga hea. Aliin ja siis alles Schmidt suur tänu et äh, jätkan jälle selle, vabandust, et jätkan jällegi selle finantstehingu maksu küsimusega, aga sellest on teile töös kasu, see on selge, et te usute finantstehingu maksu, sellepärast et Taanis selline maks on, teil on null koma kuus protsenti äh, ja siis meil on ka äh, kinnisvaramaks ja nii edasi ja nii edasi ja tegemist on väga poliitilise toimikuga, aga meil on kohustus olla loomingulised, uusi mõtteid esitada ma paluksin teil mitte ainult tehnilistest hindamistest rääkida ja tehnilisele hindamisele mõelda, vaid minna kaugemale, parlament toetab teid ja loomulikult teil on oma äh, Taanis äh, omamoodi finantstehingumaks äh, ja loodetavasti midagi sarnast õnnestub ka Euroopas läbi viia. Teie elulugu on väga muljetavaldav ja panin tähelegi, et olete UNICEF-i täitevkomitee liige, te olete kursis Lääne-Aafrika toidukriisiga, laste näljaga, väljapeatamise kampaanias olete aktiivselt osalenud Aafrikas ja mida kavatsete teha selleks, et tagada, et me tõesti toorainega äh, äh, spekuleerimise meest ära hoiame ja ei suurenda toidukriisi äh, arengumaailmas. Ole, suur tänu! otsustasin, et räägin rootsi keelt Äh, sellepärast, et äh, rootsi keel ja taani keel on kaks äh, Põhjamaa keelt ja tervitaksin teid sinna meie komisjonis, proua minister. mul on väga hea meel Rootsi liberaalile siin öelda, et Taanis pole vähimatki tähtsust, millisesse erakonda kuuluda, liberaalid on alati mängus ja nii on ka siis nüüd. et mul on paar küsimust me räägime siin ähm, laiendatud äh, euroala paktist äh, ja selle fiskaalühendist äh, ja ma tahaksin kuulda, mida on Taanil selle kohta öelda. Rootsis me räägime samuti sellest laiendatud Europaktist, aga meie parlamendi enamus seda ei toeta. Taani mida Taani sellest arvab, kas Taani kavatseb äh, sellega äh, vabatahtlikult liituda ja äh, kuidas on see pakt üldsegi seotud mitte euroalasse kuuluvate riikidega ja kui osaleda finants, laiendatud finantspakti töös Ja kas finantspaktis, kas siis saab koosolekutel osaleda, siis veel üks teine küsimus. raske direktiiv garantiide küsimuses te hoiuste tagamise direktiivist, äh, millised on konkreetsem ettepanekud selles äh, valdkonnas äh, ja siis veel üks võimatu küsimus. ettevõtete ühine tulumaksubaas. ja jällegi delikaatne küsimus, milline, millist kompromissi te ette näete, et te saavutaksite üksmeele? Well, um, first of all I... suur tänu, kõigepealt äh, ma tahaksin teile äh, öelda, et äh, avatud arutelud on väga teretulnud ka finantssektori maksustamise küsimuses. paistavad, meie ümber paistavad, ringlevad erinevad müüdid Äh, ja räägitakse sellest, et äh, finantsmakse on igasugused, ükskõik mida võib äh, finantstehingu maksuks kutsuda. ja nagu te mainisite, finantssektorit on maksustatud Taanis, meil on mitmeid finantssektori makse ja meie arvates ei ole tegemist ideoloogilise küsimusega ja seetõttu, kui me ei lähene küsimusele ideoloogilistest seisukohtadest finants sektori maksustamise küsimuses, siis äh, on sellest kasu. praegu tehtud ettepanekud võib-olla aitavad meil ära hoida võimalik äh, kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi sarnaseid kriise. minu meelest on oluline, et komisjoni ettepanek finantstehingu maksu kohta ei varjutaks meie tehtavat tööd Euroopa turu infrastruktuuri määruse küsimustes, kapitalinõuete direktiivi küsimustes, finantsturgu, instrumentide turgude direktiivi küsimuses. me tahame, et meil oleks toimiv võrdsete eeskirjadega süsteem ja vastasel korral me ei äh, äh, tee, me ei saavuta midagi, kui me laseme erinevatel liikmesriikidel ise maksustamisega tegeleda, siis kõik teevad väga erinevalt äh, seda ja tulevikus me peame kandma hoolt selle eest, et meie reguleerimine oleks ühtsem, et me suudaksime tulevikus kriise ära hoida. ja ma arvan, et selles osas on meil võimalik kokkulepet saavutada me peaksime äh, rääkima äh, otsesest maksustamisest äh, ja, ja, ja püüdma leida seda ühisala, mitte piirdudes ainult konkreetse finantstehingu maksule keskendumisega. mis puudutab ettevõtete ühist konsolideeritud tulumaksubaasi, on alles nimi siis äh, see on loomulikult oluline, olen teiega nõus, olen ka nõus, et tegemist on raske toimikuga. riigid on erinevad, äh, riikide maksubaasid on erinevad äh, ja seetõttu muutuvad ka arulised keeruli-, arutelud keeruliseks, aga me oleme valmis seda üleskutset vastu võtma ja hoiame te si-, teid siis arengutega kursis siis mainisite ka investeeringute äh, kompenseerimise skeemi. meie tahaksime selles vallas äh, suurendada stabiilsust ja see, me ei tahaks teha seda nii-öelda kõrge profiiliga väga nähtavalt, kavatseme seda teha vaikselt, kanda hoolt selle eest, et et äh, et keegi inimestel vaipa alt ei tõmbaks. aga me ei ole siin veel otsustamise noh, etappi jõudnud, aga kavatseme tööd selle küsimuse kallal siiski jätkata. siis äh, miks Taani tahaks äh, liituda selle laiendatud äh, euroala paktiga. ma ei saa sellele küsimusele vastata, sellepärast et see ei ole eesistumisega seotud küsimus, nagu te teate, tegemist on valitsustevahelise protsessiga, millest räägitakse. ja loomulikult no, meil puudub veel lõppdokument, nii et äh, meie töö põhineb äh, praegu olemasoleval mustandil, aga on kolm olulist elemente, äh, loomulikult opt-out, põhimõtet tuleb austada. Taani, Taani on euroalast taanlaste valikul välja jäänud. meie ei saa oma põhiseadust muuta teiseks, nii et kui tegemist on põhiseadusliku lähenemisega, siis me ei saa liituda ja kolmandaks majanduslikud eesmärgid peavad olema äh, sellised, et need aitaksid tagada stabiilse majanduspoliitika. aga sellega ma loomulikult ei vasta teie küsimusele, miks liituda, need on lihtsalt vajalikud eeltingimused, äh, mis tuleb täita selleks, et me saaksime liituda. aga ma võin teile öelda, et üheksandal detsembril muutusid kõik mängureeglid, sellepärast et nüüd ei lähtu me ainult mag-, ma-, kasvu- ja stabiilsuspaktist, Euroopa poolaastast äh, ja nii edasi. Äh, ja nüüd on hoopis uued eeskirjad, me tahaksime sellest ka Taanis kasu saada, sellepärast et vastu võetud otsused on meie arvates head ja me kavatseme käituda nii, äh, nagu me tegime, kui liitusime laiendatud euro alapaktiga ja stabiilsuse kasvupaktiga Te ei vastanud minu küsimusele, mis puudutab äh, spekuleerimist ja mis puudutab äh, finantsinstrumentide turgude direktiivi. Äh, ma, jah, vabandust, ma arvan, et eesistujal on väga raske esitada ühte ettepanekut, mis aitaks sellist probleemi lahendada, te teate tõesti, et toorainega spekuleerimine on väga keeruline küsimus ja tuletisinstrumentide kaubanduses me liigume väikese sammukese võib-olla õiges suunas, aga me võime selle küsimusega veel põhjalikumalt tegeleda, olen valmis teie ettepanekuid kuulama, kui teil on mõni hea mõte, sellepärast et see on kõikide jaoks tähtis küsimus, selles pole vähematki kahtlust uh,. Thank you uh.... suur tänu, Roberto ja siis Wolf Klints. Grazie, signor ministro. Io suur tänu, proua minister. mina tahaksin äh, ennatlikult juba tulla nende punktide juurde, millest äh, täna õhtul äh, veel räägitakse, nimelt Euroopa Parlamendi laiendatud euroala töörühm. ma arvan, et sellest tuleks rääkida juba praegu, sellepärast et on täiesti selge, et teie siin äh, Äh, Taani valitsuse esindajana esindate ka valitsuste vahelist lähenemist, kuid äh, teie riik on praegusel hetkel eesistujamaa ja sellepärast vaatame me teie, teid ka kui institutsiooni, millega Euroopa Parlamendil peaksid olema väga erilised suhted, sest ka meie äh, võtame osa nendest väga rasketest läbirääkimistest Te teate, et Euroopa Parlament on väga kriitiline fiskaalkokkuleppe osas. mitte sellepärast, et meie ei leiaks, et eelarvedistsipliin kui selline on hädavajalik, vaid sellepärast, et meie leiame, et äh, meil on vaja ka Euroopa Liidus selle jaoks sisemisi menetlusi ja reegleid seda seepärast, et me leiame, et eelarvedistsipliinist kinnipidamine on hädavajalik, kuid mitte piisav kriisist väljatulekuks. seepärast äh, aruteludes olime meiega väga konstruktiivsed, tegime konstruktiivseid ettepanekuid ja mina isiklikult äh, hindasin väga ka teie valitsuse esindajate rolli ja nende ettepanekuid ma leian, et koostöös Euroopa Parlamendiga tehti väga häid ettepanekuid ka Euroopa Liidu seadusandluse järjepidevuse kohta ja artiklid kaks ja kolm selles uues dokumendis, samamoodi nagu ka artikkel kolmteist ja samamoodi küsimus äh, lepingute ülevaatamise kohta, nimelt artikkel kuusteist, kuid on veel terve rida küsimusi, millest ei räägitud mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis need äh, küsimused ja punktid on ka väga tähtsad äh, selleks, et me saaksime välja töötada oma lõpliku seisukoha ja selle, kas me oleme kriitilised või mitte uue dokumendi osas. tahaksin tulla artikli kolm juurde ja selle juurde, et seal on veel vastuolulisi punkte. nimelt, et on tähtis, et äh, liikmesriigid oma siseriiklikud seadused viiksid koos kol-, kooskõla Euroopa Liidu õigusloomega. see null koma viis, mis on paika pandud praeguses tekstis, me sooviksime, et seal oleksid kvantitatiivsed parameetrid ja suure tõenäosusega valitsused kavatsevad ka mingid määrad paika panna. väga tähtis on lihtsalt, et kvalitatiivsed aspektid välja oleks toodud, sellepärast et artikkel kolm ja kvalitatiivsed äh, äh, parameetrid, need on küll artiklis kuus äh, lühi- ja keskpika perspektiivi osas ka siiski välja toodud, kuid ma arvan, et äh, tähtis oleks, et need oleksid ka artiklis kolm seljas ja sellepärast me teeme komisjonile täna õhtul ettepaneku, et kvalitatiivsed parameetrid peaksid olema kooskõras Euroopa Liidu õigusloomega, nii et seal peaks olema ka keskpikk perspektiiv kirjas, nii et me ootaksime teie valitsuse seisukohta selles osas. siis peale sellele Euroopa Parlamendi jaoks veel ka tähtis ja see on äh, siin ka ülemkogu raamistikuna kirjas, et kohe a priori ei pantaks äh, paika mingeid piiranguid, sellepärast et need piirid oleksid meie mitteametliku koosoleku vaimuga vastuolas. siis see ühepoolne lähenemine, me siiski toetaksime komisjoni äh, seisukohta, et meil tuleb stabiliseerimisvõlakirjade osas kokkuleppele jõuda. minu arvates oleks see väga heaks kompromissiks. meie jaoks oleks selles punktis väga tähtis ja soovitav, kui me saaksime Taani valitsuselt positiivse vastuse nendele ettepanekutele. ja peale selle tahaksin teil paluda, et te veel kord ütleksite meile, kuidas te hindate uut artiklit äh, kaheksa punkt kaks, räägitakse uutest karistustest ja ja milline on siis tegelikult nende uute algatuste õiguslik alus? suur tänu ja Wolf, palun! suur tänu, proua minister, tahaksin kõigepealt äh, Taani teid äh, õnnitleda eesistumise ettevalmistamise puhul, sellepärast et seda tehti väga hästi, te jagasite meile brošüüre ja võimalik ja rääkisite ka sellest, kes on teie võimalikud läbirääkimispartnerid, nii et see kõik oli väga hea. mul on järgmised küsimused. üleilmne majanduskriis oli tipus pärast seda, kui Lehman Brothers põhja läks ja siis toona ütlesid, äh, öeldi meile, et kõiki finantsinstrumente ja finantstooteid kavatsetakse jälgida ja hinnata Euroopa Liidu tasandil. nüüd kolm aastat hiljem teame, et me oleme sellest ettepanekust veel väga kaugel. Euroopa Liidul ja USA-l on täiesti erinev nägemus sellest küsimusest. minu küsimuseks on see, kas te tõesti üritate ka Euroopa Liidu ja USA vahelisi erinevusi võimalikult väiksena hoida, eriti just selles küsimuses, mis puudutavad Baselit, Emerit ja nii edasi. mis puudutab Euroopa Liitu, siis meil on ka Euroopa Liidu siseselt erinevusi, kuigi me ütleme, et me tegelikult tahame ühel häälel rääkida ja me soovime ühiseid reegleid. Äh, katteta müügi keelustamine äh, pankadele kapitalinõuete ja taaskapitaliseerimise ettekirjutamine, aga selles osas on meil ikkagi veel rohkem erinevusi kui sarnasusi minu küsimus, kuidas te üritate ja kavatsete neid erinevusi vähendada? teiseks, enne juba kuulsime Udo Pulmanilt, et tähtis ei ole mitte ainult kärpida ja säästa, vaid väga tähtis on hoolitseda ka majanduskasvu ja tööhõive tagamise eest ja te ka mainisite seda. Mario, Mario Monti oma raportis komisjonile tegi selgeks, et kasvupotentsiaal on väga suur siis, kui me ühisturu lõpule viime. me teame väga täpselt, et ühisturgu ei ole ikka veel lõpule viidud, kuigi me teeme nägu, nagu see oleks. on ikka veel äh, nähtavaid ja ka nähtamatuid äh, tõkkeid, eriti just teenuste sektoris ja sellepärast ma hoovik-, sooviksin, et te siin tõesti tooksite raskuskeskmed välja selleks, et meil oleks võimalik majanduskasvu turgutada, ilma et meil oleks vaja lisavahendeid investeerida meil tuleb tõesti väga paljusid asju tsentraliseerida ja ühtlustada see eriti just finantsteenuste sektoris. kodanikud näevad seda tihti nii, nagu me sooviksime mingit tsentraalset superriiki Euroopa Liidus luua. me ei soovi seda teha, me tahame lihtsalt ainult teatud valdkondades tsentraliseerida, sellepärast oleks võib-olla mõistlik et me seal, kus meil ei ole tsentraliseerimist vaja, äh, väl-, kaotaksime kehtivus, see nendel direktiividel ja määrustel, mida pole enam vaja. nii et see võib-olla oleks äh, hea lähenemine ja ma tahaksin teada, et te oma algatusi paremini defineeriksite ja siis ka hiljem rakendaksite nii, et kõigil oleks võimalik sellest aru saada. Yes, um... jah. põhimõtteliselt meie oleksime eelistanud, et arutelud fiskaalkokkuleppe oleksid üle oleksid toimunud kahekümne seitsme liikmesriigi kohalolekul, see oleks olnud parem lähenemine. tegemist oli erinevate rollidega. Ehm, Taani eh, kliimaminister, keskkonnaminister oli Tööbanis ja ta tuli koju ja nägi, et otsused on vastu võetud äh, ja et kahekümne seitsmes liikmesriigis on erinevad koalitsioonid. jah, meil Durbanis olid küll erinevad soovid, aga mingile tulemusele jõuti just sellepärast, et kakskümmend seitse riiki jõudsid kokkuleppele ja rääkisid ühel häälel üheksa detsem-, üheksanda detsembri otsuste osas olime me väga kainelt meelestatud, äh, sest me nägime, et meil oli tegemist valitsustevahelise protsessiga ja mitte mingit ühist kokkulepet ei olnud ma arvan, et äh, poliitilisest äh, otsusest sai samm-sammult üha rohkem juriidiline dokument ja me jõudsime üksteise seisukohtadele lähedale. me saime aru, et tegelikult erinevused ei ole nii suured, kui alguses kardeti. ja me üritame teha kõik endast olenev selleks, et me oleksime lepingutele võimalikult lähedal kooskõlas lepingutega. seda ei ole võib-olla võimalik veel teha tänaõhtusel kohtumisel, kuid me üritame tõesti äh, lepingulistele menetluste, lepingulistest menetlustest võimalikult äh, korralikult kinni pidada ja otse loomulikult alla kirjutavad osad, osalised võivad, osapooled võivad ka osaleda nendel kohtumistel, kus arutelusid peetakse võib-olla me ei jõua veel täna õhtul kokkuleppele, aga see oleks võib-olla üks esimesi arutelusid äh, selles suunas ja me saaksime rääkida sellest, mida teha järgnevatel nädalatel selleks, et jõuda lepinguses kokkuleppele. ja me ei räägi siin mitte ainult kokkuleppest, vaid äh, kui me räägime üleüldiselt Euroopa Liidust ja selle tulevasest arengust. ma olen nõus, et on terve rida erinevusi Euroopa Liidu ja USA vahel mitte ainult aruteludes äh, Basel kolme osas ja kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi hindamisel, aga üleüldiselt finantsstruktuuride hindamisel, kuidas need toimivad, äh, pankade arv, kuidas asjad üleüldiselt on reguleeritud, nii et on terve rida erinevusi, mille osas me ei saa mitte midagi ette võtta, sest asjad lihtsalt on nii. kuid on erinevusi, mida on võimalik vähendada ja siin tuleb tõesti G kahekümne raamis äh, tihedamalt koostööd teha ja tihedamat dialoogi USA-ga pidada. tuleb selgeks teha, et isegi kui on erinevused, on siiski hea, kui meil oleks äh, võrdsed võimalused, võrdsed tingimused ja öö, äh, üldised reeglid, millest kinni peetakse jah, olen nõus, et ühisturg on väga tähtsaks prioriteediks. ma loodan, et te olete näinud, et see on ka meie eesistumise kavas kirjas, sest nii nagu ka teie, leiame meie, et äh, siseturu äh, äh, täideviimine, elluviimine oleks tõesti võimaluseks majanduskasvu turgutada, nii et sellega tuleb ka tegeleda teiseks, me tõesti loodame, et meil oleks selline suurem arutelu kasvu üle, et me ei jõua järeldusteni lihtsalt, et kulutamine ja majanduskasv on alati üks ja sama asi, sellepärast et siis oleks meil ähm, suurepärane majanduskasv, vaadates sellele, mis minevikus toimus, aga nii see ei ole. nii et meil tuleb tõesti rääkida sellest, kuidas konsolideerida nutikalt, kuidas äh, tagada äh, ühisturu edendamine, kuidas tagada see, et ühisturg oleks meie tegevuskavadel väga tähtsal kohal, et kuidas me seda kõike saaksime teha ühel, üheskoos ja edasi liikuda? mul kahjuks ei ole ülevaadet selle kohta, millised määrused on üleliigsed, kuid kui Euroopa Liit on natukenegi samasugune või sarnane Taaniga, siis tõesti ülemääraseid määrusi on kohe kindlasti hästi, ma arvan, et järgmises voorus annan sõna kolmele äh, Diogo Ivo ja siis Olle Ludvigson, sest meil tõesti aeg hakkab lõppema. Diogo. suur tänu, proua minister. proua minister, tahaksin alustuseks teid tänada teie sissejuhatava avalduse eest. tegemist on tõesti väga äh, tähtsa sissejuhatusega selles tähtsas töös, mida teil tuleb teha järgneva kuue kuu jooksul tahaksin tulla selle juurde, mida te rääkisite reitinguagentuuride reguleerimisest. Te ütlesite, et reitinguagentuuride e, küsimusega tegelemine on teie eesistumise jaoks väga tähtsaks küsimuseks. on väga palju sätteid, millega tuleb tegeleda, kuid sõnagagi pole, mitte sõnagagi pole mainitud e, rahastamisest, nimelt sellest, kuidas reitinguagentuure rahastatakse kui rahastamine ei ole investorite õlal, siis äh, kelle õla see on, tahaksin teada, äh, kuidas seda endale ette kujutate? finantseerimismehhanismide muutmine reitinguagentuuride puhul oleks siis minu küsimus, et kuidas te seda endale ette kujutate? teiseks, äh, riigivõla kriis Euroopa Liidus ülemkogul tehti lootustandvaid avaldusi, kuid äh, otsused äh, jäid siiski palju kaugemale sellest, mida me olime oodanud. ja ma tahaksin teada, kuidas teie suhtute sellesse küsimusse, nimelt et äh, me peaksime kasutama kas ühisvõlakirju või projektivõlakirju nad sisse viima, selleks et meil oleks ühine meede, millega oleks võimalik erinevate riikide äh, võlakirju siis ühiselt äh, emiteerida. siis ka ei tohiks ära unustada Euroopa Keskpanka, kas Euroopa Keskpanga juht, äh, Keskpanga roll ei peaks olema natukene tähtsam, kui ta siiamaani on olnud? võib-olla me peaksime Euroopa äh, Keskpanka vaatama ka tõesti kui äh, viimast päästeankrut, mis siiski raskes olukorras laenu annaks ja kas meil oleks vaja ka majanduspoliitika koordineerimiskeskust äh, selleks, et majanduskasvu analüüsida? stabiilsusest euro, euroalal on tõesti juba väga palju räägitud ja ma tõesti äh, tahaksin teada, kas meie vastu võetud kuiv pakett ka tõesti kasutust leiab. Euroopa majanduspoliitika peaks olema paremini koordineeritud erinevate liikmesriikide vahel, suur tänu! suur tänu, proua esimees, proua minister! kõigepealt kuulasin teid täna väga tähelepanelikult ja hindan tõesti teie jätkusuutlikku ja väga head äh, kokkuvõtet äh, Taani eesistumise prioriteetidest. praegu ei ole õige aeg teie töö tulemusi hinnata, kuid mulle meeldib väga see teie realistlik lähenemine väga paljudes vägagi keerulistes valdkondades. minu jaoks tähtsatele küsimustele leidsin ka kohe vastused, esiteks energia maksustamise direktiiv ja teiseks finantstehingumaks. selle kohta esitati juba mitu küsimust täna pärastlõunal ja ma ei eelda, et te äh, selle kohta veel rohkem midagi ütleksite Äh, ma tõesti hindan teie realistlikke vastuseid äh, finantstehingu maksu osas, nii et ma tõesti ei oota teilt mitte mingeid vastuseid, sest olen need juba saanud. Ludvigson. Olle Ludvigson. <clears throat> suur tänu, proua esimees, tere tulemast, proua minister, väga tore on teid siin näha. energia maksustamise direktiiv, sellest me juba rääkisime ka proua Lulling tõstatas juba selle küsimuse, sellepärast ähm, lihtsalt paari sõnaga ütlen, et minu arvates komisjoni esitatud ettepanek on hea. tegemist on tasakaalus ettepanekuga, lähtub äh, korralikust äh, mõjuhinnangust, kuid on siiski teatud probleeme, millega meil tuleb veel tegeleda, kuid põhimõtteliselt ma leian, et äh, see võiks toimida. teiseks, energiamaksu direktiivi ülevaatamine tegemist on väga tähtsa elemendiga usaldusväärses energiapoliitikas. praegune direktiiv on aegunud ja me seda tuleb uuendada selleks, et see toimiks ka kaasaegses ühiskonnas. ilma direktiivi ülevaatamiseta ei ole meil võimalik kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke saavutada kuid seejuures on siis veel ka tähtis, et me oleksime valmis vastutust kandma tulevaste põlvkondade ees kui räägime sellest direktiivist selleks, et meil oleks võimalik äh, tulevastele põlvkondade paremas seisukorras äh, keskkond üle anda. nüüd siis ka kriis ja kõik need probleemid, mis kriisi kaudu tõstatusid ehm, see tähendab seda, et me peame muutuma ettevaatlikuks. jah, tõesti, autotööstus on probleemiks, nagu proua Lüling seda juba mainis, kuid sellegipoolest on ettepanekus väga tähtsaid osasid, mis on head ja mis võimaldavad meil äh, ka kompromisse välja töötada just nendes kõige problemaatilisemates valdkondades. ja ma tõesti loodan, et teie oma eesistumise ajal ka hoolitsete sellest, et see energiadirektiiv lõpuks ka vastu võetakse. suur tänu um,! That... jah, mul on väga hea meel, et Äh, minu keskendumine krediidireitingu agentuuridelt oli välja, sest need mängivad väga selget rolli mitte ainult finantskriisis, vaid ka just praegu. kõik teavad, et, et igal pool, kus äh, mõni pressiteade avaldatakse, siis kõik äh, vaatavad kas uudiseid või loevad uudiseid arvutist. väga tähtis on hoolitseda selle eest, et selle, et on mingi aruandluskohus ehk et tuleb agentuuri vahetada teatud aja jooksul, mitte selleks, et, et kasutatakse alati ühte agentuuri, mitte ainult sellepärast, et vahel on ka teine arvamus äh, hea või oleks hea teada teist arvamust ja teiselt poolt äh, tuleb hoolitseda ka selle eest, et tõesti kasutatakse võimalikult kompetentset äh, teenust, mõeldes ka sellele, milline mõju on reitingutel turgudele ükskõik, kas tegemist on äriettevõttega või riigiga. ma ei tea päris täpselt, millised on rahastamise üksikasjad, olen valmis sellest rääkima hiljem, kui olen äh, ennast informeerinud. ma arvan, et on väga raske keskpangalt nõuda rohkem kui see, mida leping tal lubab teha jah, ma tean, et meil on nüüd üks leping ja kokkulepe, mille üle me arutelusid peame ja ma arvan, et on väga tähtis, et Euroopa Keskpank tõesti täidab neid ülesandeid, mis talle on lepingutega pandud. Euroopa Keskpank üritab oma ülesandeid täita nii hästi kui võimalik. ma ootan juba põnevusega arutelusid ühis- võlakirjade üle, mitte sellepärast, et see oleks see imeravim, millega probleeme lahendada, kuid ma mõtlen siin pigem sellele rohelisele raamatule, mida komisjon tahab avaldada. ma tean, et vastused tulevad äh, pärast seda kuulamist, mis korraldati ja siis võib ka arutelusid pidada ühisvõlakirjade mõttekuse üle, kuid tegemist ei ole kindlasti kriisi lahendava imeraimiga, see oleks liiga lühinägelik äh, sest ma kardan, et äh, selline lootus võib hiljem olla suureks pettumuseks ja ka lõksuks, sest äh, meil tõesti tuleb äh, hoolitseda selle eest, et meil oleks Euroopa Liidu tasandil parem eelarvedistsipliin selleks, et tagada solidaarsus euroalal, aga meil tuleb hoolitseda ka sellest, et riigid oleksid pühendunumad ja saaksid aru, et riiklikud parlamendid ja riiklik panus on see, mis äh, aitab kaasa olukorra paranemisele ja meie ülesanne on just äh, seda kõike vahendada nüüd äh, majanduskasvu turgutamine koordineerimise kaudu, see on üks arutelusid, mida meil tuleb veel pidada, kuid jällegi ma arvan, et äh, on väga tähtis, et me ei ajaks majanduskasvupoliitikat segamini kulutustega, sellepärast et majanduskasvupoliitikas on väga palju erinevaid äh, lähenemisi. seal räägitakse sellest, kuidas turud toimivad, kas noortel inimestel on juurdepääs tööturule või nad on äh, sellest isoleeritud, kuidas ühisturg või siseturg toimib, kas me oleme piisavalt ära kasutanud erinevaid võimalusi, ka digitaalseid võimalusi ja teenuseid. nii et seal on terve rida asju, millega arvestada. kolmandaks, ma hindan väga keskendumist energia maksustamisele ja sellele ettepanekule. ma arvan, et on väga tähtis keskkonnaeesmärkide saavutamine, jah, tõesti raha on tähtis, rahaga on võimalik muuta muuta erinevate energiaallikate ja kütuste kasutamist, meie käitumist on võimalik muuta, kuid me peaksime vaatama, millised on erinevad võimalused jõudma kokkuleppele, siis edasi liikuma, sellepärast et nii selles küsimuses kui ka teistes tegevuskavas olevates küsimustes peaks olema meie eesmärgiks kompromisside leidmine, mitte lihtsalt jäärapäiselt pidada kinni oma seisukohast, trampida jalgu ja öelda, et nii need asjad peaksid olema ka poliitilistes aruteludes on väga tähtis jõuda kokkuleppele. ei ole eh, mõistlik öelda, et kliimaeesmärgid ja majanduskasv on omavahel vastuolus, otse vastupidi. võib-olla just see keskkonnasäästlikule majandusele üleminek ongi lahenduseks, mitte ainult eh, töökohtade tagamisel, vaid ka arengu ja kaubanduse Äh, õhutamisel, nii et ma arvan, et see ettepanek võib tegelikult äh, olla ka nii-öelda süütenööriks uutele aruteludele ja võib-olla mingil hetkel saame aru, et majandus ja keskkond on ühe mündi kaks erinevat külge. nüüd annaksin sõna kõikidele ülejäänud kõnelejatele suurema osa panin need siia nimekirja pärast seda, kui olin tegelikult nimekirja sulgenud, nii et olen tõesti heldekäeline. Elisa Ferreira, siis Anthony Sanchez Presedo, siis Pablo ning lõpetuseks härra Saarjus Volski, kes on väga kannatlikult oodanud siin. nii et ma annan teile kõigile sõna. Elisa, palun esimene, Elisa on ka üks meie raportööridest selle kaksi paketi osas ja tegelikult ka kuuik paketis oli üks raportöör tema teha, nii et ma pean talle sõna andma. jah, aga mul paluti teha hästi lühidalt. minu küsimus puudutab jällegi tegevuskava meil on erinevad sambad, meil on äh, finantsturgude reguleerimise direktiiv, siis stabiilsus euroalas ja siis majanduskasv ja konvergents äh, ma arvan, et meil on tõesti süsteemsete suurte pankade reguleerimise osas puudujääke ja ma tahaksin teada, millised on teie eesistumise ajal äh, kavad selles osas, siis euroala konsolideerimine, ma arvan, et me töötame välja üha rohkem õigusakte ja vahel mulle mulle tundub, et ma olen sattunud isiklikku kriisi, kui ma üritan vaadata kogu seda tööd, mida me tegime kuuekpaketi kallal ja selle kallal, mida on teinud kolleegid tööhõivejuht äh, kirjas Euroopa majanduspoolaasta Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide osas kõik see koos pluss see, mida me praegusel hetkel veel välja töötame, nii et mulle tundub, et mingi ühendav lüli nende erinevate asjade vahel on puudu, me küll kõik teeme midagi, kuid makromajandusliku tasakaalu nihete puhul tuleb aru saada sellest, et äh, me praegusel hetkel oleme teinud suure vea ja keskendume ainult majanduskasvule. jah, ma olen nõus, et kulutamine ja majanduskasvu turgutamine pole üks ja sama asi, nii et mida siis teie välja pakute? millised on teie ettepanekud majanduskasvu turgutamise ja konvergentsi tagamise osas, sest äh, siiamaani kõik ettepanekud on pigem endaga kaasa toonud langustrendi. nii et millised on teie ettepanekud? saavutamaks seda nii-öelda õiget liiki majanduskasvu, sest probleem on suurem, midagi tuleb ette võtta. suur tänu, Antolin, palun. Mm, suur tänu. kõigepealt tahaksin teid õnnitleda proua min-, Äh, esimees selle puhul, et teid uuesti esimeheks valiti ja ma tahaksin proua ministrit tänada tema ettekande eest. mul oleks talle üks palve ja üks küsimus. ma paluksin nimelt, et me jõuaksime, teeksime edusamme hüpoteegikrediidi osas ja minu küsimus, kas te ei leia, et meil on tõesti tegemist kriitilise ajahetkega ja järgmised kuus kuud on olulise tähtsuga euroala stabiilsuse tagamise osas, siin on mitu korda juba öeldud, et stabiliseerimismehhanismi vahendeid tuleb suurendada nii Euroopa Liidu tasandil kui ka üleilmsel tasandil. ka mm, Itaalia ja Hispaania peaministrid ning ka äh, Lagard on sellest rääkinud. Pablo järgmisena, palun. suur tänu. suur tänu, minister. samas suunas, mida nimetas proua Ferreira, minu arust meil on tõesti tarvis arengu osas väga sügavat arutelu, sellepärast et me ei saa praegusest kriisist üle, kui me ei kärbi ja ei ole kokkuhoidlikud, aga täpselt nii, nagu ütles Liisa, ma tahaks ka saada natukene rohkem üksikasju selle kohta, mida te välja pakute selles valdkonnas. sarnases diskussioonis ütles juba varem üks kolleeg eh, nimelt seda, et kuidas saab olla võimalik suuremate Euroopa infrastruktuuritööde rahastamine võttes arvesse millises staadiumis on praegu avaliku sektori raha kuidas te kavatsete niisuguses rahalises olukorras kasvu ja arengut edendada ja nüüd härra Saarjus Volski suur tänu proua esinaine homme te juhite ECOFIN-i proua minister ja seal arutatakse just fiskaalpakti ning eelmisel nädalal äh, hääletasime me Strasbourgis resolutsiooni osas. artiklis neli ütleb parlament, kes kirjutavad alla sellele finantspaketile, eesistuja ja Euroopa ja Eurotsooni liikmed, neil peaks olema ühtne, võrdne võimalus osaleda Eurotsooni tippkohtumistel. missuguse seisukoha te kavatsete homme selles küsimuses võtta? jah, nüüd on tõesti küsimustega kõik ma hakkaks peale sealt, kus te lõpetasite. meil ei ole praegu eesistuja seisukohta selles küsimuses, kas eurotsooni mittekuuluvad riigid saavad osaleda meie kohtumistel või ei. eesistuja seisukohta mul ei ole, aga kui lubate, tutvustan teile. Taani seisukohta, Taani arvab, et me peaksime saama osaleda kohtumistel ning seda me oleme juba üsna mitu korda öelnud ning ütleme seda ikka ja jälle, nii täna kui ka saabuvatel päevadel sellepärast et siiamaani ei ole mingisugusele järeldusele jõutud ja ma arvan, et täna terve hulk riike arvab samamoodi nagu meie, sellepärast et me oleme läbirääkimistel jõudnud nüüd sinnamaani, kus hulk asju on muutunud palju selgemaks, kui nad alguses olid ja nüüd loomulikult ma arvan, et ellurakendamised ning sellega sellele järgnev tegevus on kõik ne, niisugused, mis vajavad lahendamist. nii et tõepoolest, Taani seisukoht on, et kuna me, kui me niisugusele kokkuleppele jõuame, siis me peaksime saama olla allakirjutav partner ja samuti saada võimaluse osaneda, osaleda kohtumistel. nüüd teine vastus on natukene kahetine, sellepärast et sügisel me arutasime päris palju seda, kuidas käsitleda suuremaid pankasid ning missugused kapitalinõuded tuleks neile esin-, esitada. ma olen põhimõtteliselt teiega nõus selles seisukohast, et kogu aeg võetakse vastu mingisuguseid otsuseid, aga mis mehhanism seal taga on, mis on see mehhanism, mis reaalset olukorda tegelikult muudab? nüüd tuleb välja komisjoni raport äh, makrotasakaalu nihete osas, Ecofin hakkab seda arutama, aga ma usun, et te olete kuulnud, et üks meie peamiseid probleeme on mitte see, et me ikka ja jälle uute seadusandlike ettepanekutega välja tuleme ja jälle uusi seadusandlikke akte vastu võtame, vaid meie ülesanne on ka tagada see, et juba vastu võetud seadusandlikud aktid, mis on head, ka ellu rakendataks, sellepärast et seadus looja tahab ju ka näha, et need asjad, mis nad on otsustanud, tõelisuseks saavad. see on meie eesistumise ajal ka väga oluline, väga oluline valdkond. nii, see oli nüüd siis pool sellest vastusest ja nüüd teine kasvu ja arengu kohta, nagu olen mitmeid kordi öelnud, on väga oluline see, et me ei teeks kasvu ainult sõltuvaks kulutamisest, sellepärast et me peaksime tegema mitmeid asju ühel ajal, me peame avaldama survet siseturgudele, me peame tagama ka selle, et me kaubanduse vallas tööd teeme, terve hulk olulisi arutelusid toimub selles vallas, ka siin parlamendis, eh, just kaubanduse teemadel. samuti me peame tagama selle, et teadus- ja arendustegevus oleksid prioriteetide hulgas, sest me ju varem tegelikult teadsime, kuidas kasvu, majanduskasvu suurendada ja miks me seda siis nüüd ei tea? me peame tegema tööturu paindlikumaks ja tõhusamaks. Need on asjad, millega me oleme ka varem tööd teinud ja kui nad varem töötasid, miks nad nüüd siis töötama ei peaks? ning sellele kõigele lisaks tundub mulle, et loomulikult arutada võib ühel, teisel ja kolmandal moel ja ma tahan ikkagi öelda, et me peaksime väga täpselt ennast väljendama. mulle esitati alguses siis sõnavõtu kokkuvõte. ühesõnaga, oluline on see, kuidas kulutada mõistlikult ja kärpida teadlikult. nii et kui me kärpeid teeme, siis me peame seda tegema nii par-, hästi kui võimalik, me peame kogu aeg majanduslikud ja poliitilised uud-, otsused tegema ühiselt, need peavad käsikäes käima. kui meil oli esimene arutelu konsolideerimise teemal kui oscd oli äärmiselt konkreetne ta ütles et jaa te võite konsolideerida kui tahate aga pange prioriteedid paika haridust meil läheb vaja haridust läheb meil ilmtingimata vaja sellepärast et haridusest tekib ka majanduskasv ja me ei peaks tulevikus olema ju juhmimad me peaksime ikka targemaks saama suur tänu ja nüüd me peaaegu õigel ajal suudame lõpetada oma koosoleku, suur tänu, proua minister siin viibimise eest, ma lubasin, et teile esitatakse hulgaliselt küsimusi, ma ei teadnud, kui rasked ja kui vastuolulised need on. me loodame, et te tulete ka parlamentide vahelisele koosolekule parlamendi majandus ja tööhõivekomisjoni ühisele kuulamisele, see on Euroopa poolaasta osa. me loodame, et, et see külastus on teil juba päevakorras olemas ning siin on teile väikene äh, sissejuhatav dokumentatsioon selle kohta mis me seal tegema hakkame nüüd kõik teavad et te saite selle niisugused üritused on meil mõni aeg juba toimunud aga sel korral me oleme kaasanud kõik parlamendi komiteed komisjonid, need komisjonid ilmselt langevad kokku enam-vähem nende komisjonidega, mis on liikmesriikide parlamentides, nii et me kavatseme niisuguses suunas jätkata oma tegevust, see on, nagu öeldud, Euroopa poolaasta raames ja niimoodi me kaasame ka äh, rahvusparlamente ning loodame, et te saate tulla. jah, äh, ma tulen, tänan teid kutsumise eest, mitte et ma tahaksin hirmtingimata viimase sõna endale jätta, aga ma loodan, et ma kohtun teiega juba enne märtsi ECOFIN-i, sellepärast et siis me oleme Euroopa poolaastaga juba natukene edasi arenenud ning teame ka pisut paremini, kuidas asjad toimivad. ning ma arvan, et vahepeal on meil aega majandusjuhtimise üle arutelusid pidada ja lõpetuseks soovin teid loomulikult tänada ka selle eest, et te mulle nii palju head soovisite, kõik need head soovid, millega te välja tulite. ma soovin edu ka teile ja ma loodan, et me suudame koostööd teha ja suudame jõuda kompromissidele, aitäh. And... suur tänu ning meie koosolek jätkub homme krediidireitingu agentuuride teemal kell üheksa hommikul, aitäh.